Uh, kallid kolleegid, väikese viivitamisega alustame oma istungit neljanda päevakorrapunktiga, selleks on mõttevahetus härra Peter Sumnebiga, kes on Euroopa Liidu eriesindaja Taga-Kaukaasias ja härra Pierre Morel, kes on Euroopa Liidu eriesindaja Gruusia kriisi küsimustes ja ta tegeleb ka Genfi kõnelustega. niisiis kogu Gruusia, kogu Taga-Kaukaasia temaatika on meie külalistega kaetud ning mul on väga hea meel tervitada mõlemat külalist, härra Semnebit ja härra Morelli. ja alustame härra Morellist, vabandust, siiski härra Semnebist. ja siis saab sõna härra Morell ja siis on võimalik esitada küsimusi ja saada neile vastuseid. niisiis, härra Stemnebi, teil on sõna. suur aitäh, esimees, mul on väga hea meel siin juba neljandat korda olla selle komisjoni ees. ma alustaksin sellest, et ma tuletaksin meelde Venemaa ja Gruusia vahelist sõda augustis, mis oli siis Taga-Kaukaasia Äh, küsimuses üks otsustavamaid hetki. mul on väga hea meel öelda, et äh, selle sõja äh, ajal Euroopa Liit suutis käituda rahusobitajana ja rõhutada, kui oluline on Taga-Kaukaasia strateegiliselt Euroopa Liidu jaoks. me arutasime idapartnerlust ning äh, selles kontekstis äh, Euroopa Liidu võetud kohustused on veelgi selgemad. siiski väga palju on küsimusi, millele tuleb vastata, milline on tulevik, kas me oleksime pidanud tegema selles piirkonnas rohkem, oleks pidanud ette nägema rohkem usaldust äh, loovaid meetmeid, kas meie äh, Äh, suhtumine oleks pidanud olema karmim või olime me liiga karmid Venemaa suhtes, oleksime me pidanud arendama rohkem dialoogi, need on need küsimused, mida ma siin praegu esitan, neid äh, tuleb silmas pidada, kui me mõtleme oma tulevasest poliitikast selles regioonis äh, sõja laiemad tagajärjed Äh, vajavad veel täiel määral hindamist, aga Venemaa jõudemonstratsioon Gruusias on Taga-Kaukaasia riigid pannud aru saama, et nad on kaitsetud ja nad sõltuvad üksteisest ja varem olukord selline ei olnud. Armeenia, mille kaubavahetusest kaks kolmandikku käib läbi Gruusia territooriumi, äh, samuti Aserbaidžaani energiaekspordi teed sattusid ohtu sõja ajal ja isegi mõnda aega oli eh, transport katkenud. Eh, see ka haavatus, kaitsetus, eh, see tõi kaasa Aserbaidžaani ja Armeeni inseneride katsed aidata siis taastada purustatud raudteesild Tbilisi lähedal aga muudatusi on ka toimunud teisi, hiljuti Armeenia, Aserbaidžaan on astunud samme Mägi-Karabahhi küsimuses, samuti on astutud samme Türgi ja armeenlaste suhete parandamiseks ja neid tuleb samuti vaadelda Gruusia sõja kontekstis. loomulikult on ka Euroopa Liidul roll mängida eh, nende jõupingutuste toetamisel, eriti tagades siis eh, piiride avatuse ja transporditeed selles piirkonnas, see aitaks parandada üldist eh, stabiilsust meie naabrusesse Äh, Taga-Kaukaasia sündmused on näidanud, kui oluline see regioon on Euroopa Liidu jaoks. mis äh, puudutab äh, nende riikide siseasju, õigusriik, inimõigused, nendes valdkondades on saavutused olnud ebaühtlased. ma olen Äh, kõigis äh, riikides valitsustega arendanud dialoogi selleks, et tugevdada demokraatiat läbi institutsioonide loomise. samuti olen pidanud dialoogi opositsiooniga sellistes küsimustes nagu äh, valimisseadus, põhiseaduse muudatused, meediavabadus Eh, see teema on olnud eriti aktuaalne just nimelt viimasel aastal, sellepärast et tegemist oli eh, valimiste aastaga kõigis Taga-Kaukaasia riikides ning Euroopa Parlament loomulikult mängis olulist rolli nende valimiste jälgimisel kogu piirkonnas. Eh, vaatamata sellele, et rahvusvahelised vaatlejad kiitsid valimised heaks, on siiski selge, et väga palju tuleb veel teha selleks, et valimiste korraldust kolmes riigis parandada. samuti tahaksin ma öelda, et kõigis kolmes riigis on valitsused ning võimul olevad parteid jätnud kasutamata võimaluse äh, äh, näidata üles oma täit pühendumust demokraatiale. ja elujõulise opositsiooni puudumine kõigis kolmes riigis on samuti süvendanud demokraatia defitsiiti alustaksin Armeeniaga, ma tahaksin öelda, et märtsis kaks tuhat kaheksa pärast vali-, valimisi puhkes vägivald, mille tulemusena sai surma vähemalt kümme inimest ja see oli üks eh, näide, kuidas demokraatlikud valimist, valitsemistavad võivad kokku vajaneda. ja eh, Äh, küsim-, opositsiooni kohtlemise küsimus on väga murettekitav äh, probleem. mina isiklikult olen propageerinud, äh, et uuritaks neid sündmusi, mis toimusid märtsis kahe tuhande kaheksandal aastal, ma teen ettepaneku, et kinnipeetud poliitikud vabastatakse ning äh, viigiaks ellu Parlamentaarse Assamblee ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee vastavad resolutsioonid. positiivses aspektis tuleb öelda seda, et Armeenia valitsusel on väga tugev majandusmeeskond, majanduse vallas on nad äh, käitunud väga edukalt, nad on välja töötanud äh, ambitsioonika reformide kava, astunud samme selles suunas, et äh, reformida ka administratsiooni olulisi osasid, sealhulgas äh, sellised asjad nagu näiteks Maksu- ja Tolliamet, Armeenia on samuti äh, vastu võtnud kõrgetasemelised Euroopa Liidu nõustajad, see on samuti positiivne. mis puudutab Gruusia sõda, siis selle käigus Armeenia jäi neutraalsele seisukohale konflikti alguspäevadel Armeenia võimud äh, aitasid evakueerida neid inimesi, kes soovisid Gruusiast lahkuda. Armeenia soodustas siis humanitaarabi toimetamist Gruusiale tagasi Euroopa Liidu äh, kodanike äh, transiidil Gruusiasse siis ja nagu ma ütlesin, üheks taga, sõja tagajärjeks on ka see, et türklaste ja armeenlaste suht-, on hakanud siis paranema, eriti pärast seda, kui Türgi president Gül osales siis jalgpallimatsil äh, Armeenias. Äh, sellest ajast saadik on jätkunud kahepoolsed kõnelused ning on toimunud, on olnud ka huvitavaid kodanikuühiskonna äh, algatusi. meie loomulikult järgi, jälgime kõiki neid sündmusi väga suure huviga. Aserbaidžaanis on siis võimud samuti väljendanud huvi tugevdada suhteid Euroopa Liiduga pärast äh, Taga-Kaukaasia Gruusia kriisi. eriti on Aserbaidžaan huvitatud äh, Lõuna energiakoridoris osalemisest. Äh, see riik on mänginud olulist rolli hõlbustamaks läbirääkimisi Türkmenistani ja Türgiga energiaküsimustes ja äh, on palunud, et Euroopa Liit näiteks suuremat äh, äh, huvi üles selle piirkonna torujuhtmete suhtes. pärast Gruusia sõda oli üheks oluliseks sammuks, mida Aserbaidžaan astus regiooni stabiliseerimiseks, see, et nad varustasid Gruusiat maagaasiga. presidendivalimised Aserbaidžaanis, mis Äh, mida suurem osa opositsioonist boikoteeris, võib kirjutada korrapärasteks ja hästi korraldatutena, siiski probleem oli demokraatliku pluralismi standarditest kinni pidama. kaheksateistkümnendal detsembril äh, kaotati ära siis presidendil äh, see kahe ametiaja piirang ja Äh, inimõiguste ning meediaküsimustes on olukord äh, ebaselge. Äh, viimastel kuudel on tehtud jõupingutusi, näiteks on püütud Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigust rakendada, ajakirjanikke on vabastatud, on teavitatud vägivallajuhtumitest sõjaväes. siiski kolmekümnendal detsembril Rahvusringhäälingu nõukogu otsustas mitte mitte äh, uuendada siis äh, välisomandis olevate meediaorganite ringhäälingulubasid. ja see on tõsiseks takistuseks meediapluralismile. Mägi-Karabahhia küsimuses ma väga palju ei hakka ütlema, selles vallas on toimunud mõningad positiivsed äh, sammud, teisel novembril Moskva deklaratsioonis osapooled toetasid esmakordselt neid Madridi äh, põhimõtteid, mis töötati välja pisut rohkem kui aasta tagasi. samas aga on äh, pilt vastuoluline. Aserbaidžaani poole pealt on tehtud avaldusi, mis äh, Äh, seavad kahtluse alla lubaduse jõudu mitte kasutada. Mägi-Karabahha võimud on jällegi Armeenia juhtkonda kritiseerinud ja tuleb teateid vägivallast, relvarahu kokkuleppe rikkumisest. lõpetuseks Gruusia, kus siis äh, siseriiklik poliitiline, majanduslik ning julgeolekuolukord on hetkel stabiilne, aga ma ütleksin, et üsna habras majanduskriis, mis äh, väga tõsiselt Gruusiat mõjutab äh, ja loomulikult ka Gruusias toimunud sõda, samuti finants- ja majanduskriis maailmas äh, sunnib maja, valitsust keskendumagi just nimelt majandus- ja sotsiaalküsimustele, mitte niivõrd territoriaalsetele küsimustele, aga see olukord võib väga kiiresti muutuda, kui olukord halveneb, seetõttu me jälgime olukorda tähelepanelikult. Gruusia Äh, korraldas möödunud aastal mitmeid valimisi, presidendi, parlamendivalimised, kohalikud valimised. kuna ei olnud üksmeelt mängureeglite kohta enne valimiste, siis äh, toimusid need valimised äärmiselt polariseeritud poliitilises õhkkonnas. mis puudutab äh, Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat, siis Per Morell räägib äh, nendest piirkondadest üksikasjalikumalt, ma tahaksin lihtsalt öelda, et Euroopa seiremissioon mängib väga olulist stabiliseerivat rolli, kuigi meil endiselt takistatakse juurdepääsu nendesse separatistlikesse piirkondadesse ja see missioon ei saa oma mandaati täiel määral täita selleks, et Äh, loomulikult on palju teisi probleeme nagu äh, elukohast lahkuma sunnitud inimeste küsimused ja, ja Per Morel räägib sellest võib-olla täpsemalt. Äh, siis rahvusvaheliste missioonide kohalolek ja tegelikult praegu ainult EUM-il on siis mandaat pärast kahe tuhande üheksanda aasta veebruarit ka, nii et, et see küsimus on ka praegu väga aktuaalne koos teiste esindajatega ma kutsusin Gruusia võimu üles uurima augustikuu sündmusi, seda on ka tehtud, selleks on loodud parlamentaarne komisjon ning äh, pidades kinni ka Euroopa Parlamendi resolutsioonist, äh, kus ju ka nõuti siis äh, uurimist ja Euroopa Liit on samuti käivitanud oma uurimise, tegemist on siis sõltumatu uurimusega ja selle tulemused peaksid kahe tuhande üheksanda aasta juulikuus äh, selged olema. ma tahaksin öelda, et meil on palju meetmeid, palju projekte ka nendes separatistlikes piirkondades enne siis sõda ja äh, need projektid olid suunatud siis ühiste huvide edendamisele, me tahtsime siis äh, Euroopa mõjujõudu nendes piirkondades suurendada. paljud nendest usaldust loovatest meetmetest saavad edasi, edasi käia, ilma et me õõnestaksime Gruusia territoriaalset terviklikkust ning äh, seetõttu ma olen pidanud Gruusia valitsustega läbirääkimisi selles osas, kuidas käituda äh, nende projektidega, mis hõlmavad ka okupeeritud territooriumeid ja kuidas Gruusia seadusandlikul tasandil peaks sellega tegelema. lõpetuseks, sõda Gruusias näitas, et probleemid Kaukaasias äh, valmistavad Euroopa Liidule otsest muret ning Äh, neid äh, üksikuid probleeme ei saa äh, isoleeritult teineteisest eraldatult lahutada ja neid probleeme ei saa eraldada ka meie suhetest selliste oluliste partneritega nagu Venemaa ja Türgi. kui problemaatilise meile ei tunduks ka Venemaa roll augusti sündmustes, on väga palju võimalusi sellisteks lähenemisteks, idapartnerlus äh,, Äh, ka näiteks kõrgetasemelised kohtumised, mis äh, toimuvad, äh, kus me saaksime käsitleda paljusid küsimusi, nagu näiteks kas või Lõuna-Energia koridor, samuti meie läbirääkimised Venemaaga lepingute küsimuses ja läbirääkimised Türgiga. Euroopa Liit ei ole küll osaliseks, aga Äh, siia käib ka dialoog Türgi algatusest äh, Taga-Kaukaasia regionaalse platvormi kohta. see tähendab, et äh, et need on kõik need asjad, mis siis meid tulevikus ees ootavad ja, ja kui need üritused teoks saavad, eks ma annan siis neile teile aru, aitäh! aitäh, härra Sõnebi, selle ülevaate eest ja nüüd saab sõna härra Morell, kes siis räägib üksikasjalikumalt Gruusiast. president, je suis très härra esimees, mul on väga hea meel, et ma saan täna teie komisjonis sõna võtta äh, nii äh, Euroopa Liidu eriesindajana Gruusia kriisis mm, see äh, Gruusia kriisimissioon on ad hoc missioon ja see lisandub Peeter, lisandus Peeter Sembi äh, missioonile, kellega me töötame väga tihedalt koos. me tegime koostööd juba siis, kui ma tegelesin üksnes ähm, Kesk-Aasia küsimustega. me teeme koostööd ka ähm, Euroopa Liidu ähm, seiremissiooniga ja komisjoni ja liikmesriikidega. üldises plaanis, mida me just kuulsime, äh, tahaksin ma rõhutada, et äh, meie mandaat äh, hõlmab Gruusia kriisi, sellepärast ongi tegemist sellise ad hoc missiooniga, ajutise missiooniga, mis mille eesmärgiks on suurendada Euroopa Liidu esindatust selles piirkonnas. Äh, esmalt me tegeleme üldise hinda, olukorra hindamisega ja siis tegeleme ka äh, Genfi protsessiga. Äh, kui rääkida Gruusia kriisist, siis tuleb alustada sellest, et tegemist on väga vana konfliktiga. kahe sajandi vältel üritati Gruusiat äh, Vene impeeriumi ja hiljem Nõukogude Liidu äh, koosseisu integreerida, aga äh, Gruusia oli Vene keisriigi ajal olnud äh, sõltumatu ja kahekümne esim-, tuhande üheksasaja kahekümne esimesel aastal kaotas Gruusia äh, Äh, oma iseseisvuse, millel olid juba varasematel aegadel väga äh, pikad traditsioonid. me mäletame äh, Stalnit, kes oli pärit Gruusiast, ka Beri oli pärit Gruusiast. nii et see on siis selle konflikti väga ränk eellugu see praegune konflikt, selle juured on pärit äh, Euroopa Liit, äh, pärit Nõukogude Liidu lagunemisest ja, ja esimese äh, presidendi Jatsak Kurdia väga natsionalistlikust meelestatusest. esimese konflikti tagajärjed ei ole siiamaani suudetud kõrvaldada. ma tuletan meelde, et loodud on kaks mehhanismi äh, selleks, et äh, hoida kontakti äh, ja tegeleda kriisiohjaga. olemas Lõuna Äh, Osseetia äh, missioon, mis tegutseb aastast üheksakümmend üks ning teisest, äh, teiseks ÜRO Gruusia sõprade missioon aastast tuhat üheksasada üheksakümmend neli ja tegemist on väga, tegemist oli väga mm, keeruka konsultatsioonimehhanismiga, mis väga hästi ei toiminud, seal toim-, mm, toimus vastastikune blokeerimine ning see teravdas äh, pingeid ja äh, seal ja see, mis äh, toimus viimastel kuudel, ma ei räägiks sündmustest, mis toimusid juunis, juulis ja augustis, nagu Peter Sembi just ütles. Ähm, sellega tegeleb ähm, proua Talveni komisjon Euroopa Liidu ja selle institutsioonide jaoks on tegemist äh, esimese kriisiga, millesse, mille lahendamisse Euroopa Liit otseselt äh, sekkus. me ei, see lihtsalt äh, oli asjaolude kokkulangemise tulemus, aga meil oli vaja tõesti <clears throat> seal oma vastutust võtta. ja need viimased viis kuud on meie jaoks olnud kolmeks äh, suureks õppetunniks. Äh, Euroopa Liit on äh, reageerinud nendele sündmustele ja selles mängis väga suurt rolli Prantsusmaa eesistumine. Te mäletate kaheksandat kuni kaheteistkümnendat augustit, kus toimusid pidevad Äh, pidevad äh, mm, läbirääkimiste vahendamised äh, oli täiesti võimatu erinevate blokeerimiste tulemusena seal läbirääkimisi pidada. ja kuna USA-s olid tulemas presidendivalimised, siis oli ka USA-ga väga raske mm, USA-poolne äh, tegutsemine seal mitte eriti tugev. nii et Euroopa Liit pidi hakkama ise äh, tegutsema. Äh, kaheksandal septembril toimus reis Moskvasse, kus osalesid ka Äh, Jose Barroso ja mm, Javier Solana, äh, siis loodi vaatlusmissioon. esimesel oktoobril alustas seiremissioon äh, tegutsemist, kümnendal oktoobril hakkas tegutsema vaat-, Vene sõjaväe väljaviimist vaatlev missioon ja mm, Brüsselis toimus doonorite konverents nii et väga palju äh, asju on toimunud väga lühikese aja jooksul. teine oluline asi on, et Euroopa Liit on äh, kõik äh, võimalused välja pannud selle kriisi lahendamiseks ja vähem kui kuu aja jooksul avati Euroopa Liidus vaatlusmissioon, kus osalevad vaatlejad kahekümne kahest liikmesriigist tegemist on olnud tõesti märkimisväärse tööga, kus on osalenud kõik nõukogu ähm, meeskonnad. ja väga raske on olnud äh, leida selle jaoks vahendeid äh,. see ei ole ähm, relvastatud missioon äh,. seal on äh, väga suuri probleeme ja nagu kui, kui me käime koos Peter Sandriga äh, äh, Gruusias, siis äh, me kuulame äh, Äh, et inimesed, kes on käinud äh, kohtades nagu Pristina või Gaza, äh, võrdlevad neid Gruusiaga. sise, Gruusia siseministriga on välja töötatud koostöölepingud selleks, et võimaldada meile seal parimaid, seal tegutsemist läbi on viidud tuhat nelisada missiooni ja ainult Euroopa Liidu ainult Euroopa Liidu esindajad käivad öömissioonidel. veel üks ähm, näide sellest, et äh, tõesti on kõik võimalused ära kasutatud, on, äh, on Gruusia kriisi esindaja nimetamine äh, ja ähm, Genfi protsessi avamine. ning oluline on rõhutada ka seda, et äh, kahekümne esimesel oktoobril toimus äh, Gruusia äh, doonorriikide konverents, selle, mida avas Barroso, kus osales ähm, volinik Ferreira Valdner ja kus lubati viissada miljonit eurot Gruusiale. seal ei olnud Äh, tegemist on äh, humanitaarabiga äh, Gruusia rahvale ja ette on nähtud ka korrektne aruandlus. ning kolmas oluline joon on olnud Euroopa Liidu ühtekuuluvus, see on väga oluline on olnud. esimesel septembril toimus erakorraline ülemkogu kus äh, võeti väga selge äh, seisukoht ja ähm, mõisti hukka Moskva tegutsemine kahekümne kuuendal augustil ning äh, ma ei tsiteeri siin teksti, aga ma arvan, et tegemist oli väga sidusa poliitilise tekstiga, mis oli väga jõuline kus äh, olid väga erinevad äh, seisukohad kajastamist leidnud. loomulikult äh, oli erinevaid nüansse, aga Euroopa Liit jäi ühtseks ning seetõttu oli tegemist väga jõulise poliitilise kompromissiga, mis siiamaani kajastub Euroopa Liidu tegutsemises. Mm, kinni on peetud kõigist tähtaegadest, Euroopa Liidu Liidus äh, liit on mänginud äh, esimest korda äh, liidri rolli kriisi ohjes ja see on meie jaoks olnud Gruusia kriisi kõige olulisem õppetund ning see on ka meie kohustus selle kriisi edasisel lahendamisel. Genfi kõnelused on andnud aluse edasiseks tegutsemiseks. algus oli kindlasti raske e. eelkõige ei olnud meil olemas äh, pretsedenti äh, kahtlus, Gruusia katkestas äh, diplomaatilised suhted Venemaaga ja ähm, Gruusia ähm, ei pidanud kinni enam Sotši lepingutest, mis äh, olid äh, üheksakümne teisest aastast peale äh, se-, selle piirkonna äh, stabiilsuse aluseks olnud. viieteistkümnendal oktoobril kaks kuud äh, peale sõda, sõda ei, ei olnud veel korralikku alust edasiseks tegemiseks. ja Euroopa Liit äh, sellises olukorras tegi järgneva valiku, et et äh, Euroopa Liit, äh, ÜRO ja OSCE osalevad Genfi kõnelustes. me saatsime koha peale oma vaatlejad, seal olid ka OSCE vaatlejad Lõuna-Osseetias, mis otseselt mm, oli konflikti toimumiskohaks. et seal oli olemas, olid olemas ka Manuki esindajad, nii et äh, kõik äh, kolm poolt olid äh, koha peal esindatud Gruusias. solidaarsus oli väga tugev ning selleks, et lihtsustada äh, olukorra normaliseerimist, oli vaja tegutseda koos ja seda mm, neljateistkümnendal oktoobril näitas ka ühine õhtusöök Genfis enne ametlike diskussioonide arustamist, alustamist ja pärast seda tööõhtusööki äh, Prantsusmaa eesistumise, eesistujana koos Euroopa Liidu institutsioonidega ja ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooniga ja äh, härra äh, Gutierreziga, kes on pagulaste ülemkomissar ning OSCE e esindajatega algusest peale oli see väga tugevaks äh, signaaliks sellest, et äh, need kolm institutsiooni tegutsevad koos selleks, et äh, maksimeerida oma tegutsemist. teine äh, raskus äh, puudutas vormilisi küsimusi. Venemaa üritas samuti sekkuda ähm, ja juhtrolli üle võtta, aga kohapeal olid äh, Vene väed, kes pidid äh, Gruusiast väljuma ning äh, vaja oli leida avatumat lähenemist. Ähm, suureks küsimuseks oli ähm, stat-, olid staat-, statuudi küsimused, staatuse küsimused ning vaja oli äh, väga keerukat äh, struktuuri. Äh, kuus pluss kaks, kaks kaaspresidenti, Gruusia ja, ja Venemaa. nüüd vaja oli tegutseda töögruppide kõrgel tasemel koos äh, Äh, kõigi osapooltega, nii et äh, meil olid pidevad äh, konsultatsioonid kõigi osapooltega. kaheteistkümnenda augusti ja kaheksanda septembri lepingud olid näinud ette kahe töögrupi loomist, stabiilsuse töögrupi ja pagendatud töögrupi loomist tegemist on oluline on, et ähm, et me oleme organiseerinud kohapealseid vaatlusmissioone. Äh, need olid siis kõik need raskused, mis meil alguses olid, aga kuidas me siis äh, hakkama saime kõigi järgnevate etappidega. esimene Genfi kohtumine viieteistkümnendal oktoobril, ähm, seal oli väga tugev surve, me, aga meil õnnestus äh, vastu võtta mm, toimimisreeglid, mida aktsepteerisid kõik osapooled, seal oli erinevaid äh, kohtumisi, mida boikoteerisid kas Gruusia või Venemaa, ent toimisid siiski paralleelsed kõnelused ning samuti oli väga palju mitteformaalseid kontakte, mis lõppude lõpuks äh, võimaldasid äh, taasalustada osapooltel omavahelisi kõnelusi. Äh, leiti ka uus kohtumise, uue kohtumise kuupäev, kõik tulid kohale kuu aega hiljem Genfi teisele kohtumisele, millele eelnes äh, kuu aega äh, ettevalmistust ja äh, vastastikke konsulteerimisi. kaheksateistkümnendal äh, novembril samamoodi õhtusöök, kus kõik osalesid ning töö toimus kahes paralleelses töögrupis. esimene töögrupp puudutab siis julgeoleku küsimusi ja äh, selle töös osalevad kolm kaasesimeest, sest Monüki ja OSCE ja Euroopa Liidu missioonide esindajad ning teist töögrupi ähm, ähm, juhatavat härra mm, Vigen äh, Relexist ja härra Jans. meil, me üritasime äh, leida teemasid äh, kolmanda Genfi kohtumise jaoks, kaheksateistkümnendal detsembril toimunud kohtumise jaoks. meil, me toim-, kahel päeval toimusid üheksatunnised paralleelsed kohtumised mõlemas töögrupis. esimeses äh, töögrupis tegeldi intsidentide ennetamisega ja viimasel minutil äh, jäid äh, mõlemad konflikti osapooled äh, siiski eriarvamustele, nii et me pidime kokkuleppele jõudmisele edasi lükkama. ent vajaduses sellise töö järel olid mõlemad ühel nõul. me rääkisime ka ühistest visiitidest konfliktikolletesse teises töögrupis tegeldi äh, humanitaarabiga ja gaasitarnete küsimusega. Genfi kõnelused jätkuvad. kõik osapooled jätkuvad äh, äh, koostööd erinevatel tasanditel kolmeteistkümnendal, kolmekümnendal detsembril jõuti kokkuleppele, et tuleb jätkata tööd. Venemaa teeb edusamme ja Venemaa ei soovi teist Minski äh, missiooni ja Euroopa Liit samamoodi ei soovi seda, aga me ei saa äh, seda äh, kriisi äh, tükkideks jagada viis kuud peale selle toimumist. Euroopa Liit äh, soovis lõpetada selle, seda sõda ja me peame jätkama seda tegevust. neljandal Genfi kohtumisel tuleb äh, tegeleda OSCE ja ÜRO mandaadi küsimustega. Euroopa Liidu mandaat ei ole äh, ajaliselt piiratud. Genfi kõnelused ei ole ähm, tegelikult veel rahukonverentsiks, me ei ole nii kaugele veel jõudnud, aga see protsess on siiski alanud, selles osalevad mõne, kõik osapooled ja ja järgnevatel kuudel võib-olla leitakse parem, äh, parem lahendus. aitäh. aitäh, me väga hindame mitte ainult teie ettekannet äh, vaid ka seda, et te tulite siia vahetult enne seda, kui te lähete ÜRO-sse. ja te pidite ära minema ähm, kümme ähm, minutit peale nelja. Äh, see õnnestus mul kokku leppida teie kaastöötajatega, nii et ma teen ettepaneku, et esimene küsimuste voor puudutaks ainult äh, neid teemasid, mida puudutas härra Morell enne kui ma teile sõna annan, palun, et te teeksite väga lühidalt, sellepärast et viieteistkümne minuti pärast peab härra Morell minema ära. ma tervitan siit uut komisjoni liiget, härra Kiritat, kes on pärit Rumeeniast, kes, kes asendab proua Anastasiat, kes oli meie komisjoni liige varem. nii et nüüd saab esitada küsimusi ja palun äh, tehke nii lühidalt kui võimalik ja esitage praegu küsimusi ainult Gruusia kriisi kohta. proua Isla Began. aitäh. aitäh, härra Morell, teie ettekande eest, millega ma ei ole täiel määral nõus, sest algselt Te jätsite mõned asjad välja. Euroopa Parlamendis olime juba kuid ähm, häireseisundis. Euroopa Liit ei Euroopa Liidul ei olnud äh, ennetavat poliitikat, mis äh, võib-olla oleks õnnest-, võinud vältida selle konflikti vält-, eskaleerumist ja äh, sellele järgnenud sõda. praegu tuleb tõdeda, et me ei ole samas olukorras kui enne konflikti. enne konflikti oli ähm, administratiivne piir äh, Lõuna-Osseetia ja teiste piir-, Abhaasia ja Gruusia piir, Gruusia vahel, aga praegu tuleb rääkida ilmselt juba äh, tõesti täie äh,, piiridest. et äh, kuidas neid teisiti nimetada, kui seal on piirikontrollid ja nii edasi äh, täna, mida tähendab täna Gruusia territoriaalne ühtsus, kui me räägime sellest, kas teil on lootust, et kunagi Genfis võiks ähm, rääkida ka nende piirkondade äh, staatusest? sest ma ei tea, kas ähm, me teame, et Venemaa on äh, OSCE-l äh, pannud äh, veto, nii et praegu on üksnes Euroopa Liidu seiremissioon seal ja kes ei saa ju sekkuda, kes tegeleb ainult seirega. härra Kasuliides, palun. aitäh. ka mina sooviks küsida kahte, kahte küsimust. esimene puudutab seda Euroopa Liidu märkimisväärset rolli, nagu te seda kirjeldasite, suurt rolli mängis president Sarkozy ja Prantsusmaa eesistujariigina üldse. aga minu küsimus puudutab seda, et äh, USA ei soovinud äh, mängida esmatähtsat rolli. kas äh, just nimelt see on see vaakum, mida Euroopa Liit äh, pidi täitma ning äh, teine küsimus, me räägime külmutatud konfliktidest äh, nagu Abhaasia ja, ja Lõuna-Osseetia. aga mm, kui tegemist äh, ei oleks külmutatud konfliktiga, siis, siis poleks me nii kaugele jõudnud. kas see külmutatud konfliktide, kas kon-, külmutatud konfliktid on, kas üldse on huvi nende lahendamise vastu? härra Ööger, teil on sõna. Um... suur tänu. milline oleks teie hinnang Euroopa Liidu Komisjoni hinnangule idapartnerluse kohta? milline on idapartnerluse roll selles kontekstis? ja milline on teie arvates Kaukaasia platvormi võimalus parandada Gruusia ja teiste Kaukaasia olugu-, riikide olukorda? suur tänu, härra esimees, mina tahaksin küsida teilt, austatud külaline, kuidas teie, millised on teie meelest eeltingimused mis kahes, kas, kas eeltingimused, mis pandi paika kahes leppes augustis-septembris, kas need eeltingimused on täidetud? iseäranis huvitab mind Abhaasia ja Lõuna-Osseetia tulevik. Nendest, neid küsimusi pidi juba arutatama vastavalt Venemaa või, või on see küsimus Venemaa poolt ette määratud juba? ja siis teine küsimus, kuidas on lood vägede väljumisega väed ei ole väljunud äh, sellistele positsioonidele, nagu neil olid enne konflikti algust, siis äh, minu viimane ja kolmas küsimus puudutab vaatlejaid, kas meie vaatlejatel on juurdepääs kõigile Lõuna-Osseetia piirkondadele, ka nendele piirkondadele, äh, kus on täielikult, mis on täielikult rahvastatud gruuslastega? aitäh härra eriesindaja ma saan aru et eesmärk on selge et tuleb äh, taastada stabiilne rahu Kaukaasias ja see on selles me oleme kõik ühel meelel, aga olemasolevates tingimustes on sellele küsimusele väga raske vastust leida sest konflikt jätkub ja see ei ole kindlasti kerge. aga milline on lähtepunkt, kust teie osalete nendes läbirääkimistes? mida meie eurooplastena tahame saavutada, mille vastu me oleme, mille poolt me oleme? kas me võime öelda, me ju teame, mida tahavad venelased äh, Ähm, osseedid, grusiinid, aga mida meie tahame, kas meil on piisavalt selge idee sellest, mida me, mida tahab Euroopa Liit? aitäh, Andrew Duff, palun uh,. Uh, uh um... suur tänu kas ma võiksin küsida, kas Gruusia endiselt usub, et Gruusiast kunagi saab NATO liige. milline on praegusel hetkel Gruusia ja Kondaliisa Rice'i vahelise kokkuleppe seis, milles see kokkulepe seisnes, mis hiljuti sõlmiti? ja kas äh, grusiinide usk NATO-ga liitumisse peaks äh, jääma püsima? ja kui juhul, kui see usk on äh, õigustatud, siis äh, äh, mida, mida saaks teha, et sellist lähenemist muuta? suur tänu, härra Tahv. Need küsimused on väga seotud Gruusiaga ja seetõttu suunatud härra Morellile, aga need puudutavad ka Kaukaasiat laiemalt, nii et me lähme edasi kiiresti, et härra Morell saaks edasi minna Äh, mitte Washingtoni, küll aga New Yorki. ja härra Sennep, härra Sennepi jätkab hiljem, kõigepealt härra Morell, palun. aitäh, härra esimees. aitäh äh, selle eest, et te mõistate äh, minu ajalisi piiranguid kuna praegu on Monüki mm, mandaadi pikendamise kõnelused, siis tuleb meil pidada läbirääkimisi oma partneritega mm, sellest, millised on Euroopa Liidu kogemused äh, selles vallas. Mm, proua Isler-Begani küsimuse kohta. ma ei rääkinud äh, konflikti eelust ja sellest, kuidas asjad täpselt arenesid. Äh, ma arvan, et Peter Senbi väga äh, selgelt äh, esitas selle küsimuse, et äh, tuleb olla enesekriitiline ja et see käib kõigi Gruusia sõprade kohta, aga mina pigem vastutan selle eest, mis toimus kriisi ajal ja mis toimub peale kriisi. mis puudutab statuudi, siis Euroopa Liidu seisukoht on äh, fikseeritud alates äh, erakorralisest ülemkogust äh, esimesel septembril. meie mõistame hukka need sündmused Euroopa mandril, mis, millel ei ole praktiliselt pretsedenti meie selles ajaloolises kontekstis. ja see on siis Euroopa Liidu positsiooni alus mis puudutab äh, tegelikult kasutatud ähm, äh, sõnu, siis äh, ähm, tegelikult on olemas sellised eellood, et sellised, sellised pretsedendid, et meil on ähm, suhteid riikidega, äh, kus, kellel on probleeme territoriaalse mm, mm, oma, oma territooriumiga. aga mis puudutab Genfi, siis meie positsioon on selge. erinevalt peale Nicaraguaga, peale Nicaragua ei ole keegi äh, tunnustanud Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat et seal on väga erinevaid ähm, võimalusi, mittetunnustamine ähm, nende riikide poolt, kes isegi on äh, Venemaaga lähedased, ka see on äh, viis kuud peale konflikti algust äh, väga oluline meie selle jaoks, mis puudutab Gruusiat ja selle tulevikku, siis mina siin tsiteerin tema kõnet ÜRO-s septembri alguses. ta rääkis sellest, et eesmärgiks on rahumeelne taasühinemine. kõik äh, grusiinid äh, ei ole kindlasti samal arvamusel. seal on äh, sisepingeid, seal on sise, riigisiseseid arust, arutelusid aga on olnud ka teis, teisi rahumeelseid taasühinemisi. Gruusia konflikt on väga keeruline ja sellest pigem vaja on saavutada seda, et osapooled räägiksid selle asemel, et sõdida. ja ma tuleks nüüd selle juurde, mida rääki-, millest rääkis härra Kasuliidest. kui äh, läbirääkimised on äh, külmutatud, siis on tegemist äh, konfliktiga, sellepärast on meil vaja Genfi protsessi, on vaja kõigi nende inimeste tööd, kes seal tegutsevad, selleks, et taastada normaalne olukord nii kiiresti kui võimalik Mm, mm, ükskõik, kas tegemist on siis tunnustatud või mittetunnustatud osadega ja mm, ja vaja on tagada normaalsed elutingimused äh, inimestele, kes seal elavad, sellepärast et mägedes on miinus kümme kraadi külma ja inimesed on konfliktis juba piisavalt palju kannatada saanud. olukord on piisavalt selge ja meil ja mis puudutab tulevikku, siis Genfi loogika on selles, et tegeldakse äh, põletavate küsimustega ja nende lahendamisega ning siis ja hiljem ning üritatakse äh, kõiki äh, põletavamaid küsimusi leevendada ning hiljem saab mehhanismist protsess ning siis on tegemist pikemaajalise tööga, äh, poliitilise staatuse küsimusega ja erinevate osapoolte aruteludega sellest, et mis saab tulevikus ja me ei saa alustada sellistest küsimustest. ent ähm, Euroopa Liidu missioon loomulikult ei saa äh, koheseid lahendusi välja pakkuda, aga saadakse aidata esimestes etappides, äh, saadakse reageerida, saadakse kõiki võimalusi ära kasutada ja saadakse ja Euroopa Liit äh, saab tegutseda ühtse jõuna. me oleme näidanud, äh, et me oleme võimelised tegutsema, probleeme on väga palju, igal Genfi sessioonil on olnud hetki, kus Äh, on soovitud kõnelusi katkestada või saalist välja jalutada, aga lõpuks on iga osapool äh, olnud nõus sellega, et nad on äh, jätkamisest huvitatud. nii et mis puudutab ähm, probleeme, mida tõstatas, mida ka tõstatati, siis jah, loomulikult äh, on Genfis räägitud probleemidest, et äh, vaatlejatel on äh, raskusi ligipääsuga, sellest on räägitud Euro. Euroopa Liidu, ÜRO ja OSCE äh, esindajad, kes ähm, koos juhivad seda, siis me käime nii Tsingvalis kui Tsuhumis ja osapooled jätkavad Genfis kõnelusi ning ei lahku enam saalist nii, nagu nad seda varem tegid. kuidas jõuda stabiilse rahuni? meil ei ole kõiki lahendusi. Gruusia ja Venemaa peavad ise oma valikud tegema ja need Abhaasia ja Lõuna-Osseetia peavad aru saama, millises seisundis nad praegu on, et keegi neid ei tunnusta. Vene väed on seal sees kahjuks Äh, sest äh, meie ei näe, et see oleks vajalik. ning vaja on, et äh, inimesed saaksid oma igapäevase eluga hakkama. Euroopa Liit ja ÜRO saavad aidata gaasitarnete humanitaarabiga ja nii edasi. ning NATO-t puudutav küsimus, ma pean ütlema, et praegu on meil tegemist siiski kriisi lahendamisega ja nüüd ma annan äh, sõna edasi Peetrus Senberi ja äh, tänan teid tähelepanu eest. härra äh, eriesindaja, mul on väga hea meel, et te olite siin ja jagasite meiega oma analüüsi Gruusia kriisi kohta, nii et aitäh meie komisjoni poolt. ja me jätkame nüüd äh, Gruusia Taga-Kaukaasia teemalist arutelu ja sõna saab äh, härra Semnebi, kes siis jätkab küsimustele vastamist, nendele küsimustele, mis juba on esitatud, aga enne annan võimaluse veel kaks küsimust esitada ja härra Tukas Oljomi kõigepealt. aitäh, härra esimees. ka mina teen lühidalt, vähemalt üritan seda loomulikult pean ma ütlema, et Euroopa Liit ja Prantsusmaa eesistujariigina mängisid äh, väga hästi oma rolli, vähemalt õnnestus meil seda äh, olukorda veidi hallata. oli kuuepunktiline kokkulepe, oli, eelduseks oli see, et äh, sõdurid viiakse puhvertsoonist välja ja et taastatakse status quo. ent Venemaa on äh, Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat siiski tunnustanud. nüüd me tahame pidada läbirääkimisi selle kohta, et äh, mis peab olema nende kahe haldusüksuse ähm, staatus. Äh, ma ei kuulnud härra Semnebi ettekannet, aga härra Morell ütles, et äh, Venemaa samm-sammult jõuab oma eesmärgi äh, saavutamiseni, aga milles see eesmärk, eesmärk seisneb, et millist, milline saab olema nende üksuste staatus? ning teiseks, mis olukord valitseb rahumissioonis, rahumissiooniga? Äh, Lõuna-Osseetia rahumissioonis oli tuhat viissada inimest, aga me teame, et venelased on oma äh, vägesid suurendanud. Nel-, üheksakümne neljandal aastal sõlmiti kokkulepe rahuvalvejõudude kohta, kas äh, see kokkulepe on endiselt jõus või võtab Euroopa Liit selle rolli üle või on te-, tegemist on kahe erineva missiooniga ju? Uh... suur tänu ja härra Anuskevitš. Thank you. Well I have three questions. The first question is. jah, mul on kolm küsimust. esimene küsimus puudutab Kaspia mere seisu. ja millisel määral see Kaspia mere küsimus, äh, millisel määral see tüli küsimus äh, takistab gaasijuhtme esitamist läbi Kaspia mere? ja siis äh, kuuemi roll, kas kuuemil on roll või ei ole selles kontekstis ja minu viimane küsimus, kas Armeenia ja Aserbaidžaan on valmis loovutama osa oma territooriumist, et äh, noh, Hidžerani ja Mägi-Karabahhiasse juurdepääsu võimaldada. ja nüüd härra Semnevi. suur tänu proua Isler-Began, teine küsimus, aga palun tehke väga lühidalt. aitäh. härra Semnebi, kas te saaksite rääkida meile rohkem Venemaa äh, vägede olukorrast äh, Abhaasias ja Lõuna-Osseetias ja eriti nendest äh, sõjaväebaasidest, mis seal äh, väidetavalt äh, loodet-, luuakse. me teame, et rahvusvahelise uurimismissiooni poolt on juba kaks raportit olnud, et kas, kas on võimalik minna Abhaasiasse ja Lõuna-Osseetiasse uurimist läbi viima? ning üldises plaanis äh, Lõuna-Kaukaasia osas ma arvan, et olukord ei parane. kas te ei arva, et äh, hoolimata äh, naabruspoliitikast on tegemist tagasiminekuga inimõiguste ja sõnavabaduse vallas, e-, eriti arvestades seda, mis toimus Abhaasias ja mm, presidendivalimisi ja nii edasi ja ka Armeenias on endiselt nelikümmend kaks mm, poliitvangi Ehm, kes on salateenistuste käes. kas teil on selgem visioon sellest, mis praegu nendes riikides toimub? ning mul on tunne, et äh, Mägi-Karabahhia konflikti lahendamiseks on siiski võimalused olemas. meile öeldakse, et võib-olla suvel jõutakse millenegi. kas te arvate, et äh, selles küsimuses võib meil olla lootust, et äh, jõutakse nende piirkondade vabastamiseni? ja ka, ja kas äh, Euroopa Liit avaldab survet selleks, et avaldataks Armeenia ja Türgi vahel piir? sõna saab härra Semlevi well,. suur tänu! mulle anti teada, et mul on kaksteist minutit kõigile nendele küsimustele vastamiseks, kolmteist, väga hea. ma annan endast parima ja katsun kokku võtta ka esimeste küsimuste vooru äh, lahtised otsad. ÜRO, vabandust, Ameerika Ühendriikide roll võrreldes Euroopa Liidu rolliga. Euroopa Liit pakkus äh, ennast appi ja neid võeti vastu vahendajana, abistajana ja see on äh, suures osas olnud tänu eesistuja jõulisele tegevusele, aga ka üldiselt Euroopa Liidu imago on kui pehme jõukasutaja äh, nii-öelda, äh, me kasutame pigem veenmist kui jõudu ja see sobis. ühesõnaga, meie hetke tegevus ja ka Euroopa Liidu usaldusväärsus, mis äh, on tekkinud kõigi konflikti osapoolte jaoks Euroopa Liidu, Euroopa Liidul üle, läbi aja. Need on meie rolli soodustanud ja loomulikult me oleme olnud tihedas koostöös Ameerika Ühendriikidega oma töös ja kõik ja Ameerika Ühendriigid osalevad ka Genfi protsessis. ja kuna ka ÜRO-l on oma roll, ÜRO-l on oma mandaat Abha-, Abhaasia, siis ka nemad osalevad aruteludes ja kõik tulemused, kõik lahendused peavad põhinema ka Atlandi ülesel teineteise mõistmisele mis puudutab Ameerika Ühendriikide Gruusia hartat või lepet, siis tegemist on me-, meetmega, mida, mis loodi suures osas selleks, et vastata paljudele mu-, gru-, grusiinide muredele seoses julgeolekuga, seoses puudujääkidega julgeolekuvaldkonnas Gruusias, seoses Gruusia pettumusega, et neil ei olnud liikmelisuse tegevuskava. ja mina usun seetõttu, ehkki äh, see pole sama, mis äh, NATO, siis äh, siiski on see teataval määral kindlust andev meede, mis koos Euroopa Liidu pakutavate meetmetega aitab olukorda ja piirkonda stabiliseerida tegemist on siiski jätkuvalt äh, lahtise küsimusega, ka mina ise esitan endale korduvalt seda küsimust, äh, millised on, äh, millised on mõjud Gruusia relvajõududele ja nii edasi ja nii edasi. ja need küsimused kõik on tõstatatud Ameerika Ühendriikide Gruusia hartas, aga praegu pole päris selge, kui laiali kui kaugeleulatuvad on vastastikused lubadused selles leppes. siis esitati siin küsimus ka idapartnerluse kohta. ma ei tahaks selle küsimusega väga põhjalikult tegeleda meie praeguses olukorras, praegusel hetkel on meie ees ainult Euroopa Komisjoni ettepanek, liikmesriigid ei ole veel arutanud selle üle põhjalikult, ma võin omalt poolt ainult öelda, et mina usun ainult, et kuna tegemist oli äh, osaga paketist, mis võeti vastu nõukogu poolt. ja see rõhutas, kui äh, nõukogu poolt kriisiolukorras ja see näitas äh, väga selgelt, äh, kuidas Euroopa Liit soovib küsimusega tegeleda ja mitte ainult äh, hädaolukorras, konfliktiolukorras, vaid ka pikemas perspektiivis, võttes äh, seejuures arvesse selle piirkonna riikide muresid, võttes seejuures arvesse idapiirkonna riikide erilist olukorda, nende ajaloolist tausta, nende püüdlusi seoses Euroopa Liiduga, äh, nii-öelda piirkondlikke muresid, eripärasid, mida teistes Euroopa Liidu programmides siiani pole üksikasjalikult arvesse võetud. no mis aga puudutab kokkuleppeid mis räägiti läbi äh, augustis ja siis ka septembris siis ja kas need eeltingimused, mis seal püstitati, on täidetud või mitte. kaheteistkümnenda septembri kokkulepe peaasjalikult käsitles vägede väljaviimist ja need tingimused täideti ja Euroopa Liit täitis ka tähtsat rolli, mängis tähtsat rolli, saates oma vaatlejaid. mis puudutab kuue punkti plaani, siis ja relvarahu kokkulepet. siis äh, see on küsimus, äh, mida tuleb arutada, nagu härra Pierre Morell ütles äh, Genfi läbirääkimiste kontekstis. territooriumite staatus ei ole praegu päevakorras see aga ei tähenda seda, et Euroopa Liit või keegi teine toetaks Venemaa Föderatsiooni poolset Lõuna-Osseetia ja Abhaasia tunnustamist. me oleme lihtsalt praegu veel liiga varases faasis selleks, et päevakorda tuua ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetia staatuse küsimused mina arvan, et äh, läbirääkimised, mis on väga tähtsatel küsimustel, äh, küsimustes äh, ja on seotud pagulastega, julgeoleku teemadega ja nii edasi ja nii edasi, peavad veel ennem edenema. siis milline saab olema Euroopa Liidu roll konfliktipiirkonna siseäranis Lõuna-Osseetias? kuhu Euroopa Liit saadab oma rahuvalvemissiooni, mis seal juba. see, see on ka küsimus, millele ma hetkel ei saa täpsemalt vastata. praegusel hetkel ei ole Euroopa Liidul plaane rahuvalve rolli enda õlule võtta, aga samas Euroopa Liit on äh, lubanud oma vaatlusmissiooni üle vaadata pärast äh, pooleaastast äh, missiooni tööd. ja selle aasta septembris on jälle võimalus siis vaadata, kuidas Euroopa Liit kõige tõhusamalt saab kaasa aidata olukorra stabiliseerimisele piirkonnas loomulikult tuleb seejuures alles arvesse võtta ka Genfi läbirääkimiste seisu. siis äh, siis äh, konflikt on väga keeruline, sellel konfliktil on mitmeid tasandeid ja äh, meil tuleb seda meeles pidada ka siis, kui me oma reageeringuid kujundame konfliktile kõigepealt on meil kogukondade vaheline konflikt grusiinide, abhaaside vahel. mis on tegelikult olnud ühe selle konflikti tuumaks ja seda omakorda mõjutab, omakorda mõjutab Gruusia ja Venemaa vaheline konflikt ja mida Venemaa ja Gruusia on võib-olla konfliktis isegi ära kasutanud seda. ja võib-olla on äh, tegemist isegi veelgi laiaulatli-, ulatusli-, ulatuslikuma <laughs> strateegilise konkurentsi küsimusega siis äh, Kaspia mere küsimus. Äh, ma ei suuda ette näha, millal Kaspia mere riigid suudavad äh, saavutada kokkulepet Kaspia mere staatuse osas, mõned riigid väidavad, et tegemist on takistusega gaasijuhtme teel või ükskõik mis muu infrastruktuuri üksuse teel, mis peaks äh, Kaspia merd äh, läbima, aga teised riigid jällegi leiavad, et äh, kõik on kahepoolsete läbirääkimiste küsimus ja et kui Kaspia mere riigid kokku lepivad omavahel, siis infrastruktuurilised uuendused, mis läbivad Kaspia merd, on täiesti võimalikud. ja kui me siin räägime Türkmeni väljadest ja gaasijuhtmetest ja ka ja gaasijuhtme võrgustikest, siis siis äh, kõik on läbirääkimiste küsimus äh, ja tegelikult äh, infrast- ja juhe ei pea ju tegelikult läbima kogu Kaspia merd, aga igal juhul varem või hiljem kindlasti püütakse neid võrgustikke luua ja ma usun, et Turkmenistani huvides on samuti mitmekesistada nende oma võimalusi. ja igal juhul teine osapool on väga huvitatud nendest arengutest. siis Kuuami roll. Äh, raske küsimus, tegemist on organisatsiooniga, millel on olnud oma head ajad, oma halvad ajad. tegemist on organisatsiooniga, mis on millel on omad piirangud ja kõik piirkonna riigid ei osale selles organisatsioonis ja seda organisatsiooni on sellises piiratuses äh, süüdistatud, äh, kuna on süüdistatud selles, et tegemist on äh, Venemaa vastase liikumise organisatsiooniga või organisatsiooniga, mis keskendub Venemaa vastalisusele, selle asemel, et keskenduda positiivsetele arengulistele küsimustele organisatsioonil on Kiievis oma sekretariaat, nad tegelevad erinevate valdkondadega, sealhulgas kaubandusküsimused. ja potentsiaalselt võiks see organisatsioon mängida just nimelt sellistes küsimustes väga tähtsat rolli. samuti võiks see organisatsioon mängida tähtsat rolli aidates edasi viia erinevaid äh, arengupäevakorra küsimusi, aga näiteks idapartnerluse osas Euroopa Liiduga. Karabahh ja Aserbaidžaan, Armeenia. kas Armeenia ja, ja Aserbaidžaan on valmis oma territooriumit loovutama? see on küsimus, mis on päevakorras varem olnud, aga praegusel hetkel selle küsimuse teemadel ei arutata, see küsimus oli väga vastuoluline, kui see oli läbirääkimiste päevakorras ja ma arvan, et praeguses seisus oleme me sellest küsimusest väga kaugel ja ei ole mõtet oodata, et see lähitulevikus päevakorda tuleks. praegusel hetkel räägitakse hoopis teistsugusest kontseptsioonist räägitakse ka okupeeritud piirkondadest vägede väljaviimisest ja pagulastele ajutise staatuse võimaldamist, oodates Mägi-Karabahhi staatuse küsimuse lõplikku lahendamist, mis peaks siis toimuma mingil määramata ajal tulevikus see on siis äh, praegusel hetkel läbirääkimiste päevakorras. inimõiguste küsimus Armeenias ja Aserbaidžaanis. sellest küsimusest võiks rääkida pikalt ja üksikasjalikult ja mul on väga kahju, et mul ei ole praegusel hetkel aega, et äh, seda küsimust ka üksikasjalikult käsitleda siinkohal. aga küsimused, aga need inimesed, keda see küsimus puudutab, kes on vahi alla võetud, opositsioonipoliitikud Armeenias näiteks, ajakirjanikud Aserbaidžaanis, nende probleem saaks lahendatud konkreetsete tegude abil riigipeade poolt, valitsusjuhtide poolt, amnestia näiteks ja see aitaks seda küsimust lahendada. niikaua, kui need küsim-, need, need inimesed jäävad vahi alla, jääb see küsimus mureküsimuseks ja probleemiks meie suhetes ja ma loodan, et mõlema riigi liidrid on sellest asjaolust ka teadlikud mis puudutab juurdepääsu äh, Lõuna-Osseetiale ja Abhaasiale rahvusvaheliste uuringute läbiviimiseks, äh, jah, see on probleemiks, äh, mitte ainult ei ole Euroopa Liidu missioonidel juurdepääsu Abhaasiale ja Lõuna-Osseetiale, vaid ka rahvusvahelistel humanitaarorganisatsioonidel ja erinevad uurimismissioonid, nii meie uurimismissioon kui ka äh, teised vabaühenduste uurimismissioonid äh, tõenäoliselt äh, satuvad silmitsi probleemidega. see on äh, äärmiselt problemaatiline sellepärast, et Gruus-, Gruusia kodanikud nendes eraldunud piirkondades võivad sattuda nende inimõigused võivad sattuda ohtu. piir on üha äh, üha tihedam või üha, üha äh, suletum, inimesed on aga selles piirkonnas harjunud edasi-tagasi reisima. Äh, praegusel hetkel on aga, aga kohalikud sattunud olukorda, mis äh, nende arvates äh, tõenäoliselt äh, on vägagi häiriv, vägagi solvav, väga nähtav sõjaväe kohalolek Ahakori piirkonnas näiteks ja Lõuna-Osseetia sõjaväelased on seal väga nähtavad ja nad ei, ja nad ei ole samas eriti hästi ohjes hoitavad. aga mind siin nüüd informeeriti, et minu kolmteist minutit on nüüd läbi saanud, nii et äh, suur tänu teile tähelepanu eest. Te olete tõesti väga lahke olnud ja selgitanud, kui keeruline see olukord on ja äh, tõenäoliselt ei ole see viimane kord, kui te siin meie hulgas olete, nii et me loodame, et see dialoog teiega jätkub. Teil on väga palju teadmisi eh, Taga-Kaukaasia, Gruusia kohta ja kõigi nende küsimuste kohta, mis valmistavad muret Euroopa Liidule selles eh, väga keerulises ning olulises piirkonnas. Eh, komisjoni nimel tahaksin teid tänada ja kohtume peatselt uuesti ja te olete nüüd teel Tbilisisse, siis ohutut lendu siis. Uh, ja nüüd, kallid kolleegid, läheme üle järgmise päevakorrapunkti juurde ja sõna sa-, annan üle istungi juhatamise üle härra Rošik.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 niisiis, kolleegid, jätkame nüüd oma teise väga olulise päevakorrapunktiga. selleks on mõttevahetus mitmes härra Fuerega, kes on Euroopa Liidu eriesindaja ja Euroopa Komisjoni delegatsiooni juht endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias. mul on väga hea meel tervitada härra Fuered siin Euroopa Parlamendis ta oli äh, meie komisjonis vist kahe tuhande kaheksanda aasta jaanuaris, nii et täpselt aasta tagasi. sellest ajast saadik on Skopjas toimunud valimised. Äh, komisjonilt on tulnud uus eduaruanne, äh, on positiivseid märke, aga loomulikult on veel ka väga palju probleeme väga palju tööd tuleb veel teha. niisiis nende arengute valguses tervitan veel kord härra Fuared ja teil on umbes viisteist minutit aega oma sissejuhatavaks sõnavõtuks ja siis loomulikult järgnevad sellele küsimused ja vastused. nüüd on teil siis sõna suur aitäh, esimees ja suur aitäh kõigile väliskomisjoni liikmetele selle eest, et te mind siia istungile kutsusite. see on juba traditsioon sellest ajast saadik, kui ma ametisse astusin Euroopa Liidu eriesindaja ja Euroopa Komisjoni delegatsiooni juhina endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias novembris kaks tuhat viis, see oli siis pisut enam kui kolm aastat tagasi tahaksin äh, äh, tänada ka härra Erik Meierit ja teisi kolleege selle eest, et nad on järginud sündmusi selles riigis ning äh, teinud tööd selleks, et ette valmistada resolutsioon, mis tuleb arutusele ja vastuvõtmisele Euroopa Parlamendis kahe tuhande kaheksas aasta oli kahtlemata endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia jaoks raske aasta, kuigi tegemist oli aastaga, mis algas väga suurte lootustega, kui volinik Rehn ise märtsis käis Skopjes, esitas ähm, terve rea äh, standardeid, mis, kui Makedoonia neid täitsa, täita oleks suutnud, oleks võimaldanud komisjonil siis anda soovituse äh, liitumisläbirääkimiste alustamiseks. nagu te teate, kahe tuhande kaheksanda aasta juunis toimusid valimised, mis olid riigi jaoks tagasilöögiks, sellepärast et toimus äh, rikkumisi ja samuti esines vägivalda nii kampaania ajal kui ka valimiste endi ajal. ja äh, raporti järeldused olid väga selged, nimelt need valimised ei vastanud rahvusvahelistele standarditele valimistele järgnes äh, pikaleveninud ning mittevajalik erakorraline äh,, erakorraliste menetluste kasutamine õigusaktide vastuvõtmiseks ja kahjuks olime me tunnistajaks ka äh, sellele, et opositsioonierakonnad äh, boikoteerisid parlamenti kõigele vaatamata peab tunnistama, et teatud olulistes val valdkondades reformides saavutati edu. Need edusa-, neid edusamme tunnistas komisjon ka oma eduaruandes, mis äh, võeti vastu äh, viiendal novembril. selles raportis öeldi ka väga pandi paika ka väga selgelt need piirkonna, valdkonnad, kus oli puudujääke ning kus tuleb teha sihikindlamaid jõupingutusi selleks, et edendada reforme. valitsuse reageering äh, eduaruandele äh, nad pidasid seda objektiivseks äh, olukorra hinnanguks ja see oli meie jaoks väga lootustandev signaal. samuti see, et valitsus hiljem võttis vastu nimetatud tegevuskava Äh, millega valitsus sisuliselt võttis endale kohustuse liikuda edasi puudujääkidega tegelemisel ning edendada siis äh, ka ed edusamme õigusaktide rakendamise valdkonnas. Äh, neid kohustusi kinnitas ka peaminister Vutselski teisel jaanuaril valitsuse istungil Skopjes, kus ta kordas veel kord, et äh, valitsuse kolm peamist prioriteeti kahe tuhande kaheksandaks aastaks on kõigepealt äh, Euroopa agenda jätkusuutlikkus, tegevuskava täielik ellurakendamine, äh, eduaruande soovituste elluviimine ning samuti keskendutakse täitmata jäetud olulistele poliitilistele kriteeriumitele keskendutakse märtsis seisvatele presidendi ja kohalikele valit-, valimistele, samuti kõikehõlmav poliitiline dialoog äh, demokraatlike institutsioonidega. teiseks prioriteediks, millele tähelepanu juhi-, juhiti, oli viisa liberaliseerimise reformiga jätkamine ning kolmaks oli e-, Euro-, IPA äh, vahendite vahendite asutuste akreditee-, kasutavate asutuste akrediteerimine. Äh, selline valitsuse avaldus oli tõesti väga teretulnud äh, ning äh, valitsuskoalitsioon on siiamaani tegutsenud stabiilselt ja koostöövalmilt. me loodame, et see koostöövaim jätkub ka pärast kohalikke ja presidendivalimisi millised on nüüd peamised väljakutsed, mis seisavad endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia ees? kõi-, kahtlemata valimised on kõige olulisemaks väljakutseks. jäänud on ainult kaks kuud enne, kui toimuvad kohalikud valimised ning presidendivalimiste esimene voor, see toimub kahekümne teisel märtsil. presidendivalimiste teine voor toimub viiendal aprillil. kõigepealt tuleb äh, kohtuvõimude poolt teha suuri jõupingutusi selleks, et viia lõpule kõik need menetlused, äh, kes on süüdi kahe tuhande kaheksanda aasta juuni valimiste äh, rikkumiste eest Äh, seda selleks, et äh, teha lõpp sellele karistamatuse, karistamatuses õhkkonnale, mis äh, iseloomustas kahe tuhande kaheksanda aasta valimisi. teiseks tuleb täielikult ellu viia kõik need soovitused, mis OSCE vaatlejad on teinud. meil on riigi valim-, riiklik valimiskomisjon, mis on nüüd uue koosseisuga aga meie ees seisab väga raske ülesanne, me peame tagama tõesti selle, et kõik oleks äh, äh, valmis selleks väga keeruliseks valimisprotsessiks, seda enam, et samal päeval toimuvad kahed valimised. samuti kohalik kohalike valimiskomisjonide koosseis, neid kohalikke komisjone on ligemale kolm tuhat. enne kui enne koosnesid need viiest riigiametnikust, nüüd koosnevad nad kolmest riigiametnikust ja kahest äh, erakondade esindajast. see tähendab seda, et on vaja palju äh, koolita, koolitust, sellepärast et need komisjonid peavad siis äh, vaatama, kuidas äh, valimisprotsess ähm, valimiste päeval toimub. Nad peavad hoolitsema selle eest, et kõikidest eeskirjadest peetakse täiel määral kinni ning nad peavad seda tegema äh, äh, ilma poliitilise sekkumiseta. samuti on väga oluline, et Ringhäälingu nõukogu omaks rahalisi ja inimvahendeid selleks, et jälgida meedia kasutamist ning tagada seda, et meediat ei kuritarvitataks eh, erakondade poolt. ning samuti loomulikult julgeoleku aspekte ei maksa ka alahinnata ning eh, me ootame julgeolekukava, mille valitsus on välja kuulutanud, me loodame, et see esitatakse peatselt Euroopa Liidu jätkuva politsei toetusprogrammi raames me äh, koolitame äh, politseinikke ja koolituse peatähelepanu on just nüüd politseinike ettevalmistamisel valimiste protsessiks. Äh, me tahame, et need valimised järgiksid kõiki rahvusvahelisi standardeid ning poliitiliste parteide, parteijuhtide käitumine valimiskampaania ajal ja valimiste päeval otsustab või määrab, kas me saame siis lõpuks pidada neid valimisi vabadeks ja õiglasteks. sellepärast, et ei ole kahtlust, et äh, valitses väga vastuoluline õhkkond äh, parteijuhtide ja äh, parteide vahel enne kahe tuhande kaheksanda aasta valimisi ja see andis oma panuse Äh, ulatuslikele rikkumistele ja vägivallale. samuti rõhutab ähm, äh, see veel ühte olulist soovitust komisjoni eduaruandest, nimelt on vaja äh, püsivat poliitilist dialoogi, kõikehõlmavat poliitilist dialoogi, mis looks üksmeele vaimu kõigi poliitiliste juhtide vahel. seda siis eelmisel aastal ei olnud, eelmisel kahel aastal toimus kõigi erakondade juhtide kohtumine, selle korrastas peaminister üheksandal jaanuaril. tegemist oli väga positiivse kohtumisega ning me usume, et kui sellised üritused jätkuvad, siis see on igatahes positiivne signaal poliitiliseks dialoogiks. veel üks oluline väljakutse on ohvridi raamlepingu ellurakendamine, see on endiselt oluline raamistik selleks, et edendada leppimist ning mitmerahvuslikku ühiskonnamudelit. seega on vaja jätkuvaid jõupingutusi, tõhustatud jõupingutusi selleks, et saavutada siis äh, vähemuste võr-, vähemuskogukondade võrdne esindatus õiglane esindatus tuleb teha seda, et Türgi kogukond, mustlaste kogukond samuti omaks juurdepääsu siis töökohtadele riigiasutustes, avalikus sektoris praegu selles vallas on probleeme. veel üks oluline aspekt ohvridi raamlepingu juures on haridus ning Äh, tuleks äh, lõpp teha sellele segregeeritud õpetamisele, mis viimastel kuudel on aset leidnud, see on vastuolus ohvridi raamlepingu mm, äh, vaimuga ning valitsus peab loomulikult ellu rakendama neid soovitusi, mis OSCE ülemkomissar, rahvusvähemuste ülemkomissar on teinud ja tema peaks peatselt Skopjet külastama Äh, kohtureformi osas äh, loomulikult äh, võeti vastu terve rida olulisi õigusandlikke meetmeid ja nüüd me peame vaatama, kuidas neid siis ellu viima hakatakse, selleks et lõpuks ometigi avalik arvamus usaldaks kohtusüsteemi, usuks kohtusüsteemi sõltumatusesse, sest praegu sellist usku ei ole. karistussüsteem on endiselt puudulik Äh, valitsus ei pööra sellele piisavalt tähelepanu, vaatamata Euroopa Nõukogu soovitustele. väga palju on vaja ära teha selleks, et äh, lahendada äh, tõsiseid probleeme vanglates. loomulikult ka võitlus korruptsiooni vastu vajab tõhustamist, seda tuleb teha Äh, äh, niimoodi, et see oleks vaba erakondlikust äh, poliitikast, eriti just valimiste-eelsel perioodil. avaliku halduse reform vajab ka tähelepanu, sellepärast et endiselt ähm, tuleb ette olukordi, kus iga kord, kui tuleb ametisse uus administratsioon, siis ka ametnikud vahetuvad. pööraksin tähelepanu veel kahele valdkonnale, millele valitsus peab erilist tähelepanu osutama, kõigepealt kodanike ühiskond valitsus peab pöörama palju rohkem tähelepanu kodanikeühiskonna äh, organisatsioonide kaasamisele. Need on just avalikkuse äh, silmad ja kõrvad nii-öelda rohujuure tasandil. Äh, nende ülesanne on, on valitsust kritiseerida ja nende subjektiivset kriitikat tuleb kuulata on eluliselt oluline, et äh, valitsus edendaks äh, rohkem kaasahaarava dialoogipoliitikat äh, kodanike ühiskonnaga ega tõrjuks siis eemale neid kodanike ühiskonna organeid, organisatsioone, mis võib-olla valitsust liigselt kritiseerivad, aga teevad seda selleks, et tõhustada demokraatlikke protsesse riigis. teine oluline aspekt, mis vajab erilist tähelepanu, on meedia nagu te teate, komisjoni raport selles osas oli väga selge, öeldi, et meedia on endiselt äh, äh, poliitilise surve all. siin loomulikult tekib küsimus ka sellest, et paljud telejaamad on erakätes ning äh, nendel omanikel on sidemed era, erakondadega me peame veenma neid ja valitsust, et nende endi huvides on hoolitseda selle eest, et oleks sõltumatu ja vaba meedia, sest ainult niimoodi saab edendada dialoogi ja üksmeele vaimu riigis. ei ole vaja häbimärgistada meedia, meediat, sellepärast et meedia suhtub valitsuse poliitika ühte või teise aspekti aeg-ajalt kriitiliselt ning olles avatud, äh, vastuvõtlikud kriitikale, niimoodi saab valitsus edendada ka avatud dialoogi ning üksmeele loomist kõigi erakondade valijate vahel. Äh, veel kaks märkust, kui lubate äh, nüüd viisade küsimus, see on üks valdkond, kus on tehtud tohutu suuri jõupingutusi selleks, et äh, täita neid äh, standardeid, mis on seatud selleks, et saavutada viisasüsteemi liberaliseerimine. minu arvates on väga oluline, et äh, riigi saavutusi selles valdkonnas hinnatakse just nimelt nende konkreetsete saavutuste alusel ning kui eks-, see ekspertide hinnang on praegu käimas ning kui liikmesriikide eksperdid jõuavad järeldusele, et kõik reformid on tõesti ellu viidud, siis on oluline, et seda tunnustataks ning et Makedoonia saaks täieliku viisasüsteemi liberaliseerimise, see saadaks avalikule arvamusele väga positiivse signaali, nimelt et me tunnustame tööd ja edu, kui seda on saavutatud. viimane asi, millest tahaksin rääkida, tahaksin väljendada tunnustust äh, härra Dragatellise juhi ja härra Spassenovski juhitud ühtse parlamentaarse komisjoni tööle. Nad külastasid Skopjat sügisel ning äh, ma tahaksin täielikult toetada ettepanekuid koostööd tõhustamiseks äh, Euroopa Parlamendi personali ning äh, Makedoonia parlamendi vahel. see aitaks tugevdada tööd äh, äh, parlamendis ning äh, võimaldaks siis Makedoonia parlamendil täita seda rolli, mis tal demokraatliku institutsioonina on, palju paremini. loomulikult mina ja minu kolleegid Euroopa Liidu missioonis pühendame kõik oma jõupingutused selle nimel, et edendada reforme ja kui tekivad probleemid, siis me peame valitsusele selgeks tegema, et, et probleemid on olemas, aga me loodame, et lõppkokkuvõttes me siiski äh, näeme, et äh, Makedoonia liigub äh, liitumisprotsessis järgmisse etappi ja nüüd jään ootama teie küsimusi, aitäh. aitäh, härra Fuere, selle sissejuhatava sõnavõtu ees. nüüd annan sõna meie raportöörile, härra Meierile, aga härra Kaaler, kes peab kella viieks minema esimeste konverentsile, on ka sõna soovinud, nii et erandkorras annan härra Kaalerile võimaluse esitada ühe küsimuse, siis talle vastatakse ja siis härra Meier. Äh, väga kiiresti küsimus viisade küsimuses. Te ütlesite, mainisite seda oma sõnavõtu lõpus, millised on need sisulised põhjused, miks äh, viisanõuet ei saa kaotada? Äh, pagulaste tagasivõtmise leping on ju olemas, see toimib äh, ja samuti on olemas kaasaegsed tehnilised passid, äh, need on ka olemas. nii et, et mina isiklikult ei suuda küll mõe-, välja mõelda mitte ühtegi sisulist takistust. võib-olla teie võiksite mulle öelda, mida need eksperdid siis praegu uurivad? ning milline on see ajakava, et millal eksperdid oma tegevuse peavad lõpetama? And when will the Macedonians get visa free regime? When will the Macedonian... millal siis makedoonlased saavad viisavabaduse? Äh, aitäh! Äh, praegu on siis ähm, käimas just ähm, eksperdide missioon, nad on Makedoonias ja nad uurivad siis äh, reformi aspekte, jutt käib reformist, mis on vajalik viisade liberaliseerimiseks jutt on biomeetrilistest äh, passidest ja selles valdkonnas on äh, Makedoonia ees teistest piirkonna riikidest. samuti just äh, need piirihald-, kontrollisüsteemid, me tahame, hoolitseme selle eest, et piiril on piisav kontroll, et et äh, võidelda organiseeritud kuritegevuse ja kõige muuga. veebruaris läheb veel üks ekspertide missioon sinna, mis tegeleb teiste aspektidega ja pärast seda me siis saame otsustada, kas kõik on lõpule viidud, aga igatahes esimene hinnang, mille Euroopa Komisjon oma raportis novembris tegi, oli positiivne me tunnustasime kõike, mida on saavutanud, me juhtisime tähelepanu äh, paarile valdkonnale, kus tuli rohkem teha, näiteks integreeritud piirikontrolli küsimus ja äh, praegu eksperdid siis seda asja uurivadki ning selle protsessi lõpus äh, komisjon peab hindama kogu infot ning info alusel komisjon teeb siis oma soovitused ning me loodame endiselt, et kõiki riike hinnatakse nende endi saavutuste põhjal ning eh, kui komisjoni hinnang eh, leiab, et kõik reformid on edukalt ellu rakendatud, siis eh, peaks soovitus olema viisarežiimi liberaliseerimine endisele Makedo-, Jugoslaavia Vabariigile Makedooniale. jah, mul ei ole konkreetset ajakava teile anda aga komisjoni raportis igatahes öeldi, et me loodame, et kahe tuhande üheksanda aasta jooksul me suudame selle saavutada. ja loomulikult see e, kõik sõltub nõukogust, nõukogu peab otsustama, aga me loodame, et mida kiiremini asjad edenevad, seda parem. aitäh selle väga selge vastuse eest ja nüüd saab sõna härra Meier voorzitter het is nu 2009. härra esimees praegu on kahe tuhande üheksandas üheksas aasta ja kahe tuhande viiendal aastal otsustati äh, sel seda et äh, Makedooniast sai äh, Euroopa Liidu liikmelisuse kandidaatriik loomulikult äh, võtab see veel kõik väga kaua aega aga äh, läbirääkimised ei ole ju isegi veel alanud kui me käsitleme äh, Makedoonia äh, eduaruandeid, siis puudutab, äh, puudutavad meie küsimused alati viita teemat, et milliseid, milliste teemadega tuleb veel tegeleda, enne kui Makedooniat saab Euroopa Liitu vastu võtta. demokraatia küsimused näiteks, härra Fure juba rääkis sellest mina oma resolutsioonis ka käsitlen neid, siis on kohtusüsteem, töö, tööõigus, infrastruktuurid, ähm, meediakanalite sõltumatus, kõik need on küsimused, mida on võimalik äh, lahendada, aga see tähendab ikkagi, et äh, tööd on veel palju. alati mainitakse ka haridussüsteemi. ma olen pidanud palju kõnelusi äh, kohalikega ja mm, seal ühiskonnas on väga erinevaid arvamusi. tegemist on teemadega, mis on iseenesest suhteliselt lihtsad ent äh, teisel küsim-, kohal on alati küsimus, et millal läbirääkimised peaksid algama. Horvaatiaga juba peetakse läbirääkimisi ning veidi aeglasemalt peetakse läbirääkimisi Türgiga, ka seal on läbirääkimised väga keerulised, aga läbirääkimised on igal juhul alanud. pärast läbirääkimiste algust võivad äh, läbirääkimised kuue kuni kaheksa aasta pärast viia äh, selleni, et äh, riigist saab Euroopa Liidu liige. eelmisel aastal toimunud valimised olid sellest seisukohast väga olulised ning mina olen alati olnud selle poolt, et ei tohi olla E-, rohkem eda-, edasilükkamisi. pärast äh, märtsis toimuvaid valimisi äh, loomulikult peavad need toimuma korrektselt, peaks tulema edasisi edusamme, aga seni on valitsuse seisukoht äh, olnud alati selline, et, et valimistel toimunud probleeme tuleks, probleemide eest tuleks ka karistusi rakendada äh, ning äh, soovitakse nende kordumist vältida ning kolmas küsimus on, et kas on lahendamata küsimusi naaberriikidega ning kas see, need võiksid äh, läbirääkimiste toimumist äh, aeglustada, eriti pidades silmas nende läbirääkimiste edukat lõpetamist. E, varasematel kordadel on juba tekst, teates öeldud, et ähm, tuleb tagada mõlemaid pooli rahuldav lahendus ning ka siin viimastel aegadel on olnud liiga vähe edusamme. ka äh, riigi nime küsimuses tuleks leida lahendus äh, koostöös Kreekaga ning äh, praegu on mõlemad riigid äraootaval seisukohal ning see tõenäoliselt ei vii selleni, et oktoobris oleks lõplikult võimalik äh, küsimus lahendada, nii et äh, see enam ei aeglustaks ähm, läbirääkimisi. mainiti juba viisade küsimust. siin tuleb kõigepealt teha selgeks see, et mis äh, riik ise teeb äh, Äh, ma arvan, et selles vallas on äh, tehtud suuri edusamme, see puudutab ka biomeetrilisi passe, mis äh, olid suhteliselt kin-, kiiresti kättesaadavad, aga suhteliselt kallid elanike jaoks. ning piirikoostöö Kosovoga, ma arvan, et olulisem on see, mida arvavad praegused Euroopa Liidu liikmesriigid, et kas nad tahavad kõrvaldada piiranguid Makedoonia kodanikele või mitte. mina olen selle poolt, et et et Euroopa Liitu sissesõidu õigus peaks olema tagatud, see oli juba kunagi äh, endisete Jugoslaavia äh, kodanike jaoks ja et me ei tohiks äh, eraldada Makedoonia kodanikke endist. ning ohvridi äh, lepingu küsimus, eriti mis puudutab Albaania vähemust, mis on valitsuses esindatud. ning uus äh, keeleseadus annab rohkem võimalusi samas on oluline ka ametnike ja väiksemate vähemuste küsimus, kes on alaesindatud. tuleks teha ära kõik, et tagada, et ka need väiksemad vähemusgrupid oleksid korrektselt esindatud. umbes kaheksateist muudatusettepanekut on ähm, minu raporti kohta, neid on äh, palju vähem kui eelmine kord ning väga suuri muudatused, erinevusi ei ole. paljud muudatusettepanekud on sisuliselt kattuvad, me eelmisel nädalal juba rääkisime sellest, selleks, et äh, töötada välja kompromissmuudatusettepanekuid, sest mm, paljud fraktsioonid on osades küsimustes juba kokkuleppele jõudnud, nii et suuri üllatusi ei tule, kuna mingites aga mingites küsimustes tulevad eraldi hääletused, sellepärast et fraktsiooni siseselt on äh, erimeelsusi. millised küsimused on veel lahtised? eelkõige Euroopa Liidu laienemine Lääne-Balkari riikide võrra. siin me oleme selle poolt, et äh, selline lähenemine, mille on valinud Serbia, või mis Serbia pool, puhul on valitud, ei tohi viia selleni, et Makedoonia protsess aeglustuks, sest et Makedoonia on kahe tuhande viiendast aastast juba kandidaatriik ning tunnustada tuleb Kosovot ning erime-, vääritimõistmiste vältimiseks siin on tegemist Makedoonia enda probleemiga, hoolimata sellest, et tunnustamine on palju raskem kui erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, kes Kosovot on tunnistanud, tunnustanud, ent äh, Serbiaga on intensiivsed äh, kõnelused ning äh, selgunud on see, et oluline ei ole mitte Kosovo, vaid Makedoonia ise ning me peaksime äh, selgeks tegema, et äh, sellel riigil oli väga raske langetada seda otsust, nimelt äh, äh, Kosovot tunnustada. sama käib ka Montenegro kohta. meie komisjon ja ka täiskogu juba eelmisel aastal ütlesid selgelt välja, et olu, et soovitav oleks võimalikult kiiresti läbirääkimised räägi, läbirääkimistega alustada. ma loodan, et me suudame koostada teksti, mis äh, teeks võimalikuks selle, et pärast äh, märtsis ja aprillis toimuvaid valimisi äh, saaksid liitumiskõnelused alata. see tähendab, et veel kahe tuhande üheksanda aasta esimeses pooles peaks nõukogu selle otsuse langetama. me oleme minu meelest kaotanud juba liiga palju aega ja see, mis seni on toimunud, on olnud kõike muud kui positiivne. see on üldjoontes minu poolt kõik äh, selle resolutsiooni ettepanekuga seoses. suur tänu, härra Maier. mul on mitmeid äh, sõnasoovijaid, kõigepealt härra Pinju, kes on äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör selles küsimuses suur tänu, härra esimees. kõigepealt eh, suur tänu, härra erisaadik, selle suurepärase sissejuhatuse eest eh, teie tänas, meie tänasesse arutellu. ja teiseks, eh, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Maier, meie raportöör. ja üldiselt minu seisukoht on, et läbirääkimised peaksid algust saama kohe pärast valimisi, Makedoonia on teinud ära suure töö Euroopa Liidu teel ja ma arvan, me peaksime nende pingutusi ka tunnustama. härra eriesindaja, mul on teile kolm küsimust kõigepealt, äh, mis puudutab äh, seda täiesti lootusetut äh, Makedoonia riigi nime küsimust. tegemist on poliitilise küsimusega, Kopenhaageni kriteeriumitega seotud küsimusega või on see teie arvates hoopis kahepoolne küsimus, mis ei ole seotud Kopenhaageni kriteeriumitega. tegemist on üldiselt väga, väga üldist laadi küsimustega, aga, küsimusega, aga see on jätkuvalt äh, päevakorras. ja minu teine küsimus, millises äh, olukorras on meedia Makedoonias? kas äh, on meediavabadus, liberaalne meediavabadus Makedoonias või ei ole teie hinnangul? ja minu kolmas küsimus. Äh, Albaania kogukond Makedoonias pärast Kosovo sõltumatuse, sõltumatust ja iseseisvumist, kas see on olukorda positiivselt või negatiivselt mõjutanud? Thank you, madam Ibrisagic. Anna. suur tänu, härra esimees väga see hea selgitus, äh, väga hea sissejuhatus, äh, härra Fourier. seda, mis puudutab äh, nii tema raportit kui ka pärast läbirääkimiste kirjeldust, ka mina usun, et meie seas valitseb suur üksmeel, et meie peame kandma hoolt selle eest, et Kosovo küsimus jääb raportist välja. meil on ka eraldi selle küsimusega tegeletud. ja sama puutub Serbiasse. ja ma arvan, et iga riigi üle tuleb otsustada lähtuvalt nende enda saavutustest ja sellest, kui kaugele on Euroopa Liidu tingimuste teel jõutud mina isiklikult äh, leian samuti, et läbirääkimisi tuleb alustada võimalikult kiiresti, me oleme kõikide nende aastate jooksul palju aega kaotanud ja praegu me oleme jõudnud olukorda, kus Makedoonia juba algusest peale on äh, pärast äh, assotsieerumislepet jõudnud kandidaatriigi, kandidaatriigi staatusesse ja nüüd isegi Montenegro on järgi jõudmas ja, ja Bosnia välisminister on samuti taotluste esitamist ja nüüd on, tuleb muudkui uusi riike, kes äh, esitavad oma taotlusi äh, kandidaatriigiks saamise kohta ja võib-olla loodavad äh, sa-, alustada läbirääkimisi endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga ühel ajal, kes on juba pingutanud kaua ja täiesti selge on see, et Makedoonia oleks pidanud mitmeid samme juba astuma ja minu meelest on ta suures osas on nad seda ka teinud, aga üsna selge on ka see, et põhiliseks mureküsimuseks on siiski nimekonflikt, vastasel korral oleks läbirääkimisi juba alustatud. ja seda öeldakse väga selgelt välja erinevates kontekstides ja ma arvan, et meie peaksime arvesse võtma erinevaid arvamusi loomulikult, erinevate riikide arvamusi, erinevate poliitiliste äh, liikumiste arvamusi, aga selge on see, et igal juhul on nimeküsimus olnud kõige suuremaks takistuseks ja just seetõttu mina soovin, et see küsimus leiaks võimalikult kiiresti lahenduse, et me saaksime kiiresti astuda suure sammu edasi ja pärast läbirääkimisi kompromissi teemadel on, äh, valitseb äh, mõningates ringkondades äh, segadus, ma loodan tõesti, et see konflikt saab selge lahenduse. ja siis üks küsimus lõpetuseks. mida arvate teie, mis oleks Äh, realistlik äh, ajakava Makedoonia Euroopa Liidu teel? Äh, mis teie arvates oleks realistlik läbirääkimiste alustamise kuupäev, pidades silmas seda, et meil on terve rida nimekirju, terve rida riike selles piirkonnas, kes on ka oma taotlused. aitäh ja lõpetuseks proua Peer aitäh, härra esimees. aitäh härra Fuareele äh, selle ülevaate eest. ma arvan, et on hea, et me mõlemalt äh, kuuleme, et äh, Makedoonia hoolimata mõnedest asjadest, mis ei ole läinud nii, nagu meie oleks soovinud, siiski üritab edusamme teha ja seetõttu loodab minu fraktsioon, et me teeme poliitiliselt vastutustundlikke otsuseid edaspidi. Te teate, et nimekonflikt äh, mängib äh, endiselt suurt rolli, minu äh, fraktsioon on esitanud ettepaneku, et Makedooniaga alustatakse läbirääkimisi mm, kahe tuhande üheksanda aasta alguses, meil on erinevaid äh, Äh, kompromissmuudatusettepanekuid, äh, ka sotsialistide muudatusettepanekus äh, on öeldud, et vahetult pärast märtsis toimuvaid valimisi tuleks läbirääkimistega alustada. ma ole-, võiks sellise lahendusega väliskomisjonis nõus olla, kui see lõpetaks blokeerimise nime küsimuses ma arvan, et me peame sellest rääkima, me lõpuks ka hääletame ning äh, kui see oleks siis meie poliitiline sõnum, siis loomulikult peaks äh, sellega kaasnema ka kõigi fraktsioonide poolne üleskutse Kreekale lõpetada sellel küsimuses, mm, selles küsimuses blokeerimine sest äh, valimiste, sest läbirääkimiste alustamine vahetult pärast valimisi tähendaks seda, et mm, no et Makedoonia Äh, saaks äh, saada ka NATO liikmeks äh, NATO kuuekümnendal sünnipäeval, sest Makedoonia on esitanud Makedoonial, NATO on esitanud Makedooniale liitumiskutse. mind huvitaks, et kas teie arv-, usute, et üheksakümne viienda aasta kokkulepe on endiselt veel kehtiv, meie seisukohalt see on kehtiv ja kas äh, on, kas see on poliitiliselt äh, niimoodi, et et äh, nime küsimus ei tohi takistada Makedoonial saada Euroopa Liidu või NATO liikmeks ning teiseks huvitaks mind see, et kas Kreeka bloka-, blokeerimismenetlus on Euroopa Liidu reeglite äh, rikkumine ja kas see tähendab äh, ka vaherahu ähm, kokkuleppel Äh, rikkumist ja ning et kas peab, peavad toimuma äh, kõnelused Kreeka valitsusega, sellepärast et me ei saa sellise käitumisega nõus olla. mind oleks äh, rõõmustanud see, kui rap-, raportöör oleks rääkinud meile veel ka kompromissmuudatusettepanekutest, sest et täna tuli ka veel üks muudatus, mis kannab viieteistkümnenda jaanuari kuupäeva ja millega fraktsioon võiks nõustuda, kui see jääb praegusele kujule. ehkki ma pean ütlema, et mul on väga kahju, et viienda ja kuuenda kompromissi äh, dubleerimisega on äh, Äh, nime küsimus saanud äh, liiga palju ruumi selles äh, tekstis, aga võib-olla saab raportöör sellest veel rääkida, aitäh. suur tänu ja need olid siis esimese vooru küsimused, palun härra Elisa esindaja, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka kõigile austatud parlamendiliikmetele nende mitmesuguste küsimuste eest, mida te mulle esitasite. loomulikult on nende hulgas ka mõned väga keerulised küsimused ja ma pean ma äh, mõtlema, millised oleksid minu vastused minu erinevates rollides ja kuidas ma saada, suudaksin äh, oma kahte erinevat rolli oma vastut-, vastustes kõige paremini ühendada aga ma annan endast parima. aga kõigepealt, mis puudutab äh, läbirääkimiste alustamise ajakava, siis äh, loomulikult oleme me kõik äh,, me soovime kõik, et asjad äh, liiguksid võimalikult kiiresti ja asjaolu, et siiamaani ei ole asjad äh, nii kiiresti läinud, nagu me oleksime tahtnud, äh, on äh, olnud tingitud sellest, et riik ei täitnud neid tingimusi, mida me eeldasime, et nad on täitnud. volinik Rehn ütles väga selgelt kahe tuhande kaheksanda aasta märtsis välja, et siin on kell kah-, siin on kaheksa tingimust, kui te suudate need tingimused täita, hiljem liitus veel üks tingimus, siis on mul piisavalt argumente, et esitada teile konk-, või soovitada konkreetne läbirääkimiste alustamise kuupäev, aga kahjuks mitmeid neid tingimusi ei täidetud ja kõige suurem, suurem neist oli siis ähm, jätkusuutliku poliitilise dialoogi puudus ja valimiste küsimus. aga igal juhul pärast novembri äh, raportit on valitsuse reaktsioon olnud väga julgustandev ja nüüd meie ülesandeks oleks hoida neid õigel teel ja kinnitada neile, et kui nad oma reformid ellu viivad, siis komisjon saab esitada omalt poolt soovitatava läbirääkimiste alustamise kuupäev. tegemist on iga-aastase protsessiga, järgmine raport komisjoni poolt koostatakse kahe tuhande üheksanda aasta sügisel nii et eeldades seega, et äh, valimised äh, vastavad rahvusvahelistele valimiste standarditele ja kõik, ka kõik teised äh, esitatud tingimused on täidetud läbirääkimiste alustamiseks, siis loomulikult on komisjonil piisavalt argumente, et oma sügiseses raportis esitada omalt poolt ka soovitatav läbirääkimiste alustamise kuupäev. see aga ei tähenda, et äh, Euroopa Liidu Nõukogu ei saaks äh, edusamme arvesse võtta, kui edusammud on tehtud, kui valimised tõesti vastavad äh, nendele standarditele, nagu me kõik loodame, et nad vastavad, siis äh, oleme täiesti kindel nõukogu ka oma järeldustes äh, sobival ajahetkel seda ka mainib ja tunnustab. aga igal juhul praegusel hetkel on meie tulevik päris selge, meie omalt pealt peame tegema kõik endast oleneva, et kõiki tingimusi täidetakse ja see annab komisjonile piisavalt argumente ka konkreetse läbirääkimiste alustamise kuupäeva soovitamiseks. Need äh, hindamisraportid eeldavad põhjalikku tööd, meie esitame iga kuu oma andmetega raporti peakorterisse ja, ja nema, nende töötajad hindavad väga põhjalikult, kuidas kõikides valdkondades äh, riik toime tuleb, meil on kohtumised OECD-ga, äh, kodaniku organisatsioonidega ja nii edasi ja nii edasi ja kõiki erinevaid huvigruppe võetakse arvesse, nende arvamusi võetakse arvesse ja siis koostatakse äh, raport, seda raportit ei saa teha niisama ülekäe ega, ega kiiresti. igal juhul, kui asjad lähevad hästi, siis äh, lootkem, et äh, sügiseks on meil konkreetne kuupäev soovitatud. aga mis puudutab nime küsimust, siis mõistagi on tegemist väga suure küsimusega, mis nõuab lahendamist ja seda küsimust ei tohiks reformi küsimustega segamini ajada. komisjon ei esitanud oma soovitust oma viimases raportis, ei ole seotud nime küsimusega, vaid äh, see on seotud äh, tegelikult sellega, et äh, Kopenhaageni kriteeriumid ei olnud täidetud ja seda ütles komisjon oma raportis ka välja, samal ajal eh, nii volinik Rehn kui eh, ka kõrge esindaja Solana rõhutasid, et eh, sellest hoolimata on nimeküsimuse lahendamine hädavajalik Euroopa integratsiooni seisukohast ja siinkohal me kutsume üles mõlemaid osapooli ühist vastastikku vastuvõetavat lahendust leidma. seda saab teha ainult läbirääkimisteks sobivalt, sobivas teineteise mõistvas õhkkonnas ja oleks soovitav, kui need valitsused ei astuks samme, mida võiks valesti tõlgendada. ja nimetasin protsessi järgmiste läbirääkimiste faas toimub veebruari alguses, nii et meie kutsume üles valitsusi andma endast parima, et selles küsimuses lahendus leida. tegemist on ju naaberriikidega ja väga palju on võimalik saavutada siis, kui lõpuks sellele küsimusele lahendus leitakse ja selle küsimuse saab lõpuks kõrvale panna. siis, mis puudutab meediat, komisjoni raportis on väga selgelt öeldud, et tegemist on problemaatilise küsimusega, sellepärast et väga paljud äh, telekanalid on endiselt äh, erakätes, mis iseenesest ei ole halb. aga need omanikud on väga selgete poliitiliste äh, taustadega ja see mõjutab ka kanalite saadete sisu ja sellele probleemile tuleb leida lahendus ajakirjanike ja valitsuse koostööna. tuleb püüda tagada, et ajakirjanikud, meedia saab töötada sõltumatult ja et ka riigis oleks sobiv õhkkond tugeva sõltumatu meedia kujunemiseks. see on valimiste kontekstis väga oluline, sellepärast et kiusatusi ajakirjanduskanalite äh, sõnumite mõjutamiseks on palju. Äh, ja selles kontekstis, äh, kui meedia on sõltumatu, siis võidavad kõik. mis puudutab orhidi lepingut, siis minu meelest orhidi leping on eduka kokkuleppe eduka leppimise musternäidiseks on olnud ka mitmesuguseid läbikukkumisi loomulikult, äh, nagu näiteks äh, pinged koolides, kuna on teatavad ähm, ähm, lõhestumised koolides või, või killustumised koolides õppetöös, aga igal juhul äh, võib öelda, et ühiskonnas üldiselt on äh, mitmekultuurilisuse mudel äh, iga päev kasutuses. Kosovo iseseisvumine, loomulikult see mõjutas riiki, etniline, etnilised albaanlased olid loomulikult väga rahul olukorraga ja Mm, see mõjutas ka etnilist makedo-, makedonlasi, makedoonlasi ja me nägime lõpuks ka lõpptulemust, valitsus äh, tunnustas Kosovo iseseisvust, äh, mis ei olnud kerge otsus, sellepärast et äh, Makedoonia tahtis siiski säilitada ka häid suhteid Serbiaga ja ma leian, et üldiselt see tunnustamise küsimus leidis lahenduse ja lahendus viidi ellu delikaatselt ja, ja loo-, ja mina loodan, et see aitab kaasa piirkonna stabiilsuse suurendamisele ja äh, nagu te teate, ka Altea missioon, sõjaline missioon äh,, kus kaotati traagiliselt äh, üksteist äh, sõjaväelast helikop-, helikopteriõnnetuses, aga äh, üldiselt olen ma optimistlikult meelestatud ja kinnitan, et äh, on oluline, et äh, Orhidi raamlepingu elluviimiseks äh, tehakse kõik võimalik, seda iseäranis kohalikul tasandil ja kohalikel valimistel. suur tänu! meil on, me seisame silmitsi probleemiga, et meil on ainult kolm minutit aega ja, ja juba kolm ja veel kolm kõnesoo-, sõnasoovijat on, aga püüdke siis ühe minutiga toime tulla, härra Kirillov. suur tänu, härra esimees! minu poolt äh, lühike kommentaar kõigepealt. ma arvan, et me peaksime olema tänulikud eriesindajale selle väga realistliku pildi eest. mina osalen ka ühises parlamentaarses komisjonis ja ta on alati suutnud väga hästi meid kurssi viia sellega, mis toimub. mis puudutab meediaprobleemi, siis äh, minu meelest suurem osa meie kolleegidest ühise komisjoni liikmed teame, et Makedoonia peab äh, protsessi jätkama ja äh, suuri edusamme tuleks äh, näidata tulevastel valimistel. aga me rääkisime sellest juba oma eelmises resolutsioonis, aga minu meelest pole piisavalt edusamme saavutatud. Teil on õigus, kui te ütlete, et meedia on poliitiliselt mõjutatud, aga teisest küljest on meil ka mitmesuguseid äh, näiteid naaberriikidega probleemidest. Bulgaarial seda äh, probleemi ei ole, äh, kui te ütlete, et asi sõltub kõik nime küsimusest. aga mul on üks väga hea näide siin teile. mis puudutab Makedoonia meedias Bulgaaria osas, meie Bulgaaria peaminister külastas Makedooniat ja ajalehes on kirjas, et ähm, ajalehes oli konkreetselt kirjas, et pärast seda, kui Bulgaaria peaminister äh, meile rõhutas, et Bulgaaria on riik ja nii edasi ja nii edasi, jäävad bulgaarlased siiski Äh, mustadeks koletisteks. Äh, ja selliseid näiteid on paljugi. ja äh, ma tahaksin, et siiski oleks ajakirjandus vaba ja suudaks näidata, et koletisi kuskil pole. Eh, aitäh, härra esimees, ma tahaksin et tänada härra Fuareed olukorra Ähm, olukorrast väga hea ülevaate andmise eest. ja sellest, et ta rääkis meile mm, äh, läbirääkimiste tulemusest algusest. mul on üks küsimus. mind äh, huvitab järgmine asi, et kas äh, etnilised rahvusvähemused on esindatud parlamendis, Bulgaaria, Serbia ja Rumeenia vähemus, kas nad on parlamendis esindatud, aitäh? Mulțumesc, Mr. Stoyanov. Благодаря, господин председателю. Аз ще допълня това, което каза господин Кирилов. Aitäh, esimees. Ma tahaksin lisada ka ühteteist härra Kirillovi öeldule. See puudutab kolme muudatusettepanekut. Kaks muudatusettepanekut on juba tagasi lükatud raportööri poolt. Üks nendest räägib füüsilisest vägivallast makedoonlaste vastu, kes äh, peavad ennast bulgaarlasteks. ma tahaksin äh, raportöörilt küsida, kas tema arvates on selline vägivald lubatav, kuna ta on selle muudatusettepaneku vastu ja minu teine küsimus on, kas teil on mingit infot selle kohta, mis puudutab nende inimeste diskrimineerimist, kes Äh, on äh, bulgaarlased. Makedoonias on Bulgaaria vähemus, see on pikk lugu, ma ei hakka detailidesse laskuma, aga on olemas ähm, äh, organisatsioon, millel on käimas kohtuasi inimõiguste asjas, kas teil on informatsiooni veel teiste taoliste asjade kohta ja proua Kopa? Eh, νομίζω από τη συζήτησή μας φαίνεται ότι υπάρχει μία σύγχυση. Aitäh. Mulle tundub, et äh, meie arutelust tuleb välja teatav ebaselgus. Äh, komisjoni tekst ja eriesindaja seisukohavõtted näitavad, et äh, läbirääkimised pole alanud sellepärast, et mm, pole suudetud kriteeriumitest kinni pidada, aga tundub, et meie äh, muudatusettepanekutest ja resolutsiooni ettepanekust tuleb välja, et äh, läbirääkimised pole alanud nime äh, küsimuse lahendamatuse tõttu. Ähm, sellest, kui me näitame näpuga ühte, ühe riigi peale, et nad ei ole alustanud oma reforme, see ei aita üldse kaasa probleemide lahendamisele. ma arvan, et Kreeka rohkem kui ükski teine riik sooviks äh, et äh, tal oleks äh, demokraatlikud ja mittenatsionalistlikud naabrid, sest me ju oleme nendega naabrid ning seetõttu peab äh, peab olema võimalik aidata sellel riigil Euroopa Liiduga läheneda ja neid probleeme lahendada. ja nüüd lühikesed vastused siis meie külaliselt ja ka raportöörilt. härra Foore kõigepealt. aitäh, ma vabandan, kui ma ei suuda vastata kõigile küsimustele selle nii põhjalikult, kui ma sooviksin ja ma tean, et ma ei vastanud ka kõigile proua Peeri küsimustele. ma tahan öelda kõigepealt vähemuste kohta seda, et mitmed neist on parlamendis esindatud ja isegi on üks kohalik omavalitsus, kus linnapeaks on mustlane nii et, et äh, vähemuste osas tuleb veel palju tööd ära teha ning äh, valitsuse jõupingutusi selles valdkonnas tuleb tunnustada. jah, äh, on ka probleeme näiteks Bulgaariaga, ma arvan, et parim viis nende lahendamiseks on dialoog kui sellised probleemid tekivad, siis tuleb neid dialoogi vormis arutada. loomulikult on võimalik äh, pöörduda ka äh, rahvusvaheliste kohtute poole, inimõiguste kohtu poole Strasbourgis, mis võib küsimusi lahendada, aga ma olen kindel, et kui mõlemal poolel on olemas hea tahe, siis on võimalik selliseid probleeme vältida Äh, nõndanimetatud vihkamisele õhutavaid sõnavõtte näiteks ja, ja neid probleeme siis lahendada. jällegi ma olen jällegi äh, veendunud, et ohvridi raamkokkulepe pakub parima mudeli lepituseks ning edendab mit-, paljurahvuselist ühiskonda, mis tõesti arvestab riigi huvidega. ärgem unustagem, et kodanikud on otsustanud, äh, kodanikud on äh, valmis liikuma edasi, saavutama kompromissi nendes küsimustes, mis eda-, lahutavad neid nende naabritest, nad tahavad liikuda edasi Euroopa integratsiooni suudas ning nüüd on poliitilised liidrid need, kes peavad seda kompromissi vaimu tõlgendama ning liikuma edasi nii, et riik tõesti jõuaks järgmisse etappi oma liitumisprotsessis. suur aitäh! aitäh ja nüüd härra Meier lühike kokkuvõte. Er härra esimees, mulle esitati kaks küsimust, ühe esitas proua Beer, kes arvas, et nimeprobleemile tuleks pöörata kah-, vähem tähelepanu ning teine puudutas äh, suhteid Kreekaga. ma ütlesin, et ma loodan, et järgmises resolutsioonis me ei pea eh, sellest, seda teemat enam käsitlema, et see probleem on vahepeal lahendatud ja et kõik on eh, nüüd niimoodi, et eh, läbirääkimisi saab kiiresti alata, aga kahjuks ei ole veel asi nii kaugele jõudnud ning ma arvan, et vältimatu on see ja kompromissi läbirääkimiste tulemusena tuleb sellest teemast siiski rääkida, nii et ma kardan, et ma ei saa proua Beeri soovile vastu tulla, hoolimata sellest, et ma isiklikult olen temaga absoluutselt ühel meelel ning äh, härra Stojanovi küsimuse vastuseks, mis puudutas Bulgaaria vähemust, äh, ma olen äh, absoluutselt nõus sellega, et vägivald on alati väga halb ja sel, selle vastu tuleb võidelda, aga ma arvan, et põhimõtteliselt on tegemist hoopis teise aruteluga, mis on, mis on keerulisem. sest Bulgaaria Äh, bulgaarlaste puhul tekib küsimus, et kas äh, makedoonlased on üldse tegelikult bulgaarlased ja kas makedoonia keel on ainult bulgaaria keele erivorm, aga makedoonlastest eri, enamus arvab, et see ei ole nii. nii et seetõttu me ei pea, ei tohiks teha midagi, mis äh, seal neid küsimusi veelgi teravdaks. me oleme vägivalla ja vastu, aga ma arvan, et sellistel tundlikel teemadel makedoonlased tunnevad ennast bulgaarlaste sugulastena, aga mitte bulgaarlaste alamatena ja seda peab te tekstis kajastama. ma tuletan teile lihtsalt meelde, et hääletus toimub kolmapäeval ja selleks ajaks saame ehk oma erimeelsused lahendatud, nii et, et suur aitäh äh, saadikule, et siia saite tulla, ma soovin edu teile teie mitte kerges töös Uh, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, jätkame oma tööd äh, välisasjade komisjonis. meie järgmine istungi osa on pühendatud energiajulgeoleku küsimustele, seda mitmetel põhjustel, üheks on see, et meie komisjon on mänginud väga olulist rolli, töötades äh, välja poliitikat, energiajulgeolekupoliitikat ning äh, me oleme siis osalenud aktiivselt, äh, juhtinud tähelepanu ja ka vahendanud viimast äh, kriisi Venemaa ja Ukraina vahel. meil on olnud tulevikku vaatav lähenemine, me oleme tellinud raporteid äh, ekspertidelt, teadusuuringuid. see Äh, kokkulepe, nii palju kui ma tean, on nüüd Venemaa ja Ukraina vahel allkirjastatud, aga gaas veel ei äh, voola. Äh, selline on siis seis praegu, esmaspäeval, üheksateistkümnendal jaanuaril võib-olla gaas hakkab liikuma. nii et, et praegu on väga õige hetk rääkida Euroopa Liidu energiavarustuskindlusest Äh, mitte ainult sellepärast, et tarned on katkenud, vaid, vaid ka sellepärast, äh, seoses sellega, mis siis on viimastel päevadel juhtunud, kaasa arvatud täna. meie ees on äh, terve rida olulisi küsimusi, varustusallikate mitmekesistamine näiteks, me oleme seisukohal, et tegemist ei ole niivõrd enam energiapoliitika või kaubanduse küsimusega, küsimusega, tegemist on välispoliitika küsimusega Äh, mis on meie komisjoni pädevuses äh, ja äh, hiljutised sündmused on seda ka veenvalt tõestanud. me oleme tellinud kolm raportit, esimese eksperdilt, kes meie komisjoni heaks on juba töötanud, professor Alan Rylilt, kes on Londoni ülikoolist ja tegutseb ka siin Brüsselis ta on läbi viinud äh, mõjuanalüüsi Nabucco ja South Streami äh, torujuhtmete osas. tema varasem töö meie jaoks puudutas siis Nord Streami ja meie hulgas on ka äh, doktor Andrew Monaghan NATO kaitsekolledžist Roomast, tema tutvustab uurimust siis väljakutsed ja võimalused Euroopa Liidu väliseks energiapoliitikaks, selle raporti tellisime septembris kahe tuhande seitsmendal aastal Äh, tegemist on siis raportiga, mille me peaaegu ühehäälselt vastu võtsime poolteist aastat tagasi ja nüüd me siis äh, vaatame, mis äh, selles valdkonnas on saavutatud. ja kui kõik need soovitused, mis seal raportis olid kirjas, oleks ellu rakendatud, siis meil praegu ei oleks seda šokeerivat energiakriisi, mis meil siis praegu veel on tellitud on ka kolmas uuring, aga selle autorit äh, siin ei ole täna, see puudutab äh, South Streami projekti julgeolekuaspekte, selle autoriks on doktor Zinu Baran, tema äh, aitas meid poolteist aastat tagasi ka teistel teemadel ja kõik need raportid on teile välja jagatud, need on siis teie laudadel. ja meil on ka suur au, meie hulgas viibib Äh, härra Gerhard Sabatil, kes on äh, Relexi peadirektoraadist, Euroopa Komisjonist. Äh, tema tegeleb oma töös just nimelt energiavarustuskindluse küsimustega. täna on meil siin ka vast ametisse nimetatud pres-, härra Steven Evans, kes siis esindab härra Solanat energiajulgeoleku küsimustes. alustame siis äh, ekspertidega selles järjekorras, nagu ma mainisin, et kõigepealt saab sõna äh, professor Alan Riley. Äh, suur aitäh, esimees mul on väga hea meel, et ma täna siin olen ja saan tutvustada oma raporti eelnõud, ma rõhutan, et see on tegu on eelnõuga ja äh, peatselt esitan teile siis ka lõpliku raporti, kus võtan arvesse ka teie tänaseid märkusi. minu raport käsitleb kahte torujuhet, üks nendest on South Stream ja teine Nabucco. räägin kõigepealt lühidalt South Streamist ja siis probleemidest Nabuccoga ja siis annan lühikese hinnaku ja mulle öeldi, et mul on kümme minutit aega, nii et, et ma püüan siis teha väga täpselt ja lühidalt. South Streami projekt, mis näeb siis ette torujuhtme ehitamist üle Musta mere ja selle ühendamist eh, torujuhtmetega üle kogu Euroopa tuhandete kilomeetrite ulatuses selleks, et Euroopa Liitu gaasiga varustada, on projekt, mis on äärmiselt küsitav Euroopa Liidu seisukohast, Euroopa Liidu liikmesriikide seisukohast ja Euroopa Liidu rahvaste seisukohast. probleemiks South Streamiga on see, et kõigepealt eh, see on väga kallis, me räägime sellest, et tuleb ehitada torujuhe, mis on üheksasada kilomeetrit eh, pikk, tegelikult on neli, neli sellist torujuhet tuleb ehitada eh, mööda Musta mere põhja see tähendab äh, kahe tuhande meetri sügavusele. kui võrrelda seda Nord Streamiga, Nord Stream näeb ette kahte torujuhet ja sügavus on ainult kakssada meetrit. Äh, sellise äh, torujuhtme ehitamine on tohutult kulukas, umbes kakskümmend miljardit dollarit niisiis me räägime väga kulukast äh, kallist torujuhtmest ning arvestades praegust äh, majanduskriisi, naftahindade langust, äh, tekib küsimus, kas Gazprom suudab rahastada seda torujuhet. teine probleem on ka ja see on minu arvates eriti oluline saadikute jaoks valimiste aastal. väga kallis torujuhe tähendab väga kallist gaasi. venelaste pakkumine on selline, et me esitame teile selle väga kalli torujuhtme ja teie valijad siis maksavad gaasi eest väga kallist hinda. see on väga tõsine küsimus, millega tuleb arvestada mis seda küsimust veelgi raskendab, on see, et uut gaasi ei tule pakutakse äh, lihtsalt sellist mitmekesistamise projekti selle asemel, et gaas hakkaks tulema Ukraina torudest, äh, kus äh, torud on ennast juba ära tasunud ja gaasi maksumus on suhteliselt väike, ehitatakse uus gaasijuhe, mis on äärmiselt kallis ja Euroopa tarbijate aspektist lihtsalt suureneb gaasi hind loomulikult venelaste vastus äh, sellele on, et meil on probleemid Ukrainaga ja me nägime neid probleeme hiljuti. aga minu vastus on selleks, et äh, te valite väga luksusliku lahenduse, on olemas ka palju odavam lahendus ning äh, see on tõhus rahvusvaheline transiidirežiim, mis tugineks siis energiaharta lepingule ning luua läbipaistev gaasitranspordirežiim, mis kohustaks ka Ukrainat. Mit-, see, seega ei saaks äh, Euroopa tarbijaid äh, panna väga kõrgete gaasihindade ette, ehitades sellise kalli torujuhtme. Äh, South Streamiga seoses on ka veel terve rida teisi küsimusi, eriti regulatoorseid aspekte Äh, kui see ehitatakse, siis see peab läbima Ukraina ja Rumeenia majandustsoone ja mõlemad riigid tõenäoliselt äh, nõuavad äh, hinnangute tegemist sellele torule. Ukrainal on majanduslikud stiimulid torujuhtme vastu olla, sellepärast et ta jääb transiidist ilma. ka Rumeenial on probleeme, sellepärast et kui see ehitatakse, siis tuleb Rumeeniasse kallis gaas, kas Rumeenia tõesti seda soovib? nii et, et äh, minu arvates on ka siis reguleerivast aspektist küsimusi. Äh, nii palju oli mul siis äh, öelda South Streami probleemide juhta minu, kohta, minu arvates peaks Euroopa Liit väga tõsiselt vaatama gaasi hinda ja seda, kas see projekt on Euroopale väärtuslik. nüüd Nabukost rääkides Nabukoga on peamine probleem see, et kust see gaas tuleb. üks võimalik gaasiallikaid on Iraan, aga sellega on probleeme, me peame arvestama, et kohalik gaasinõudlus on kasvanud äh, ei ole piisavaid investeeringuid äh, gaasimaardlatesse ja see muudab siis gaasi saamise problemaatiliseks ja vaatamata sellele, et Iraanil on maailma suuruselt kolmandad gaasivarud, on see tegelikult, ta on praegu gaasi puhas importija. ja kui kehtestatakse veel Iraani vastu sanktsioonid ka, siis on gaasi eksport veelgi raskem. arvestades äh, sealseid gaasivarusid, on olemas potentsiaal, aga isegi kui me need sanktsioonid kõrvale jätame, Äh, siis äh, keskpikas, pikemas perspektiivis ähm, äh, siis on vaja tohutult palju investeeringuid ja enne, enne kui sealt kaasa hakkab tulema, Iraan on probleem siis võiks vaadata Araabia gaasijuhet, mis on seotud Türgi ja Egiptusega, siin on jällegi julgeoleku küsimused ja jällegi kohaliku nõudluse probleemid ja jällegi need ajaprobleemid. Turkmenistan on võib-olla kõige lootusrikkam äh, varustusallikas Nabucco seisukohalt. probleemiks ei ole siin mitte niivõrd see, et, äh, et ka, ka äh, gaasivarudes hiljutised sõltumatud uuringud on näidanud, et Turkmenistanis on palju gaasi, probleemiks on jällegi maksumus ja aeg. Läheb palju aega, enne kui need gaasimaardlad kasutusele võetakse ja samuti see, et Turkmenistani valitsus, äh, kelle, kes, äh, kellelt tahavad gaasi ka Hiina, Venemaa, kas nad suudavad gaasi tarnida ja siis veel juriidilised probleemid selle torujuhtme staatusega Kaspia meres ja see, et Venemaa võib blokeerida igasuguse torujuhtme läbi Kaspia mere. niisiis äh, selle gaasiga on väga palju tõsiseid probleeme, kõige Äh, lootusrikkamaks oleks võib-olla Aserbaidžaanist gaasi saada. seal on äh, üsna palju gaasi, aga arvestada tuleb sellega, äh, gaasi tuleb transportida läbi Türgi ja Gruusia. nii et, et gaasi suured varud on küll olemas, aga nende, selle gaasi kohale toimetamisega tekivad tõsised probleemid lisaks sellele on veel küsimused ka Türgi rolliga gaasi kohale toimetamisel. Äh, Türgi ise tahab üsna suurt osa sellest gaasist kasutada, neil on samuti transiidiprobleeme ja küsimus on ka selles, kui kaugele see projekt saab üldse minna, arvestades Türgi poole nõudmisi, see on väga tõsine küsimus. ja veel üks küsimus on seotud äh, Nabucco rahastamisega. majanduskriis ei ole siin kasuks tulnud Äh, äh, on vaja gaasilepinguid, enne kui Nabucoga saab edasi minna ja üks küsimus Euroopa Liidu jaoks on see, et kui energiavarustuskindlus on nii oluline, kas me oleme siis valmis lisama ka poliitilised kohustused ja rahalised kohustused? ja kui me seda teeme, siis me peame seda tegema avatud silmadega äh, selle projekti lõpuleviimine võtab mõned aastad ning pärast seda ei suuda Nabucco ikkagi nagu veel täiel võimsusel töötada ja veel küsimus eh, sellest, et Euroopa Liit on valmis toetama, eh, tegema tehinguid, eh, et kuida-, kuidas seda gaasi Kesk-Aasiast siis täpselt Euroopasse tuua. see, seega milline on siis minu üldine hinnang? South Stream ei ole tegelikult Euroopa tarbijate huvides ning Euroopa ei tohiks panna ennast sellist olukorda, kus me saame lihtsalt eh, ühe eh, uue gaasijuhtme, kust eh, uut gaasi ei tule ja gaas läheb lihtsalt kallimaks. Nabucco puhul on küsimus see, kus on need gaasiallikad. gaas on olemas, aga küsimus on selles, kas Euroopa Liit Äh, soovib sellist varustuskindluse hinnangut, kus öeldakse, et sõltumata äh, gaasivaruste ole, äh, olemasolust me hakkame seda rahastama. ja veel üks võimalus oleks siis veeldatud maaga-, maagaas. siin on täpselt jällegi kulud kulutustega probleeme, aga me võime pikendada seda Lõuna-Kaukaasia torujuhet. see jõuab siis äh, Türgi tehasesse, me võiksime sinna ehitada siis tehase ja seda sealt transportida, see ei oleks küll nii kallis nagu South Stream. aga seda gaasi tuleks siis võimalikult kiiresti kasutada ja veel oleks selline nimetatud Nabucco kirgstrateegia. Äh, Kesk-Aasia gaas ju tegelikult tuleb juba Euroopasse, on olemas Kreeka-Türgi ühendus, mida mööda äh, Lõuna-Kaukasuse torujuhtmest tuleb gaasi Kreekasse ja küsimus on selles, et kas me saaks sealt edasi ehitada toru veel Itaaliasse, kas me saaksime äh, kasutada olemasolevaid torujuhtmeid Äh, läbi Kesk- ja Ida-Euroopa ja neid tõhustada. Äh, see oleks siis selline Nabucco kergstrateegia, mis oleks odavam, aga asi läheb majandusest kaugemale Eh, see läheb kaugemale ka julgeolekust. küsimus on poliitilises valmisolekus, Euroopa Liidu valmisolekus eh, langetada otsuseid selle kohta, kuhu me soovime minna, kas me tahame toetada Nabucot ja eh, leppida nende riskidega, mis kaasnevad või toetame seda Nabucco kergstrateegiat või South Streami. Need on need valikud, mis Euroopa Liidu ees seisavad. ma arvan, et ma olen nüüd oma kümme minutit ammendanud ja sellega lõpetan, aitäh! suur tänu, doktor Raili! ja nüüd äh, doktor Andrew Monaghan Roomast, NATO kaitsekolledžist, kes räägib välispoliitika energia aspektist, palun. suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, mul on äh, suur rõõm teie ees kõneleda ja mul on hea meel teile tutvustada ka kahte dokumenti, mida mul oli suur rõõm lugeda mina nagu professor Raili saan ka rääkida teile kümme minutit teemal, mis on tegelikult väga laiaulatuslik. ma püüan keskenduda kahele-kolmele aspektile sellest, mis võiks anda põhjust aruteludeks ja küsimusteks. põhiliselt tahaksime tõstata järgmise küsimuse. ükskõik, kuidas me küsimusele ei läheneks, igal juhul peame me energiavarustuskindluse küsimusele lähenema kui äh, väga suurele väljakutsele poliitiliselt, julgeoleku seisukohast, majanduse seisukohast, loomulikult me seisame silmitsi praegu majanduslangusega, me peame tegema koostööd mängijatega, kes ei mängi samade mängureeglite järgi nagu meie ja tegelikult me räägime ju energia kindlusetusest. üks osa nendest raportitest pidi tegelema siseküsimustega ja sellest, kuidas Äh, infrastruktuuri välja arendada, ühtekuuluvust välja arendada, solidaarsuse küsimused ja ma arvan, et kõik need küsimused on igasuguse energiastrateegia üheks oluliseks oluks. meil on vaja strateegilist algatust, kui meil on seesmine kokkukuuluvus, siis me suudame paremini väljakutsetega toime tulla kogukonnana. ja samal ajal saame me ka kasutada ära uusi võimalusi, kui need võimalused tekivad oma kümne minuti alguses räägiksin ma lühidalt Venemaast, sellepärast et see küsimus on see kindlasti üheks oluliseks küsimuseks, kui me räägime energia julgeolekust, seejärel läheksin ma edasi mitmekesistamise küsimuse juurde, energiaallikate mitmekesistamise küsimuse juurde, räägiksin täpsemalt allikatest ja, ja nii-öelda juurtest, sellest on räägitud ka raportis ja seejärel räägiksin ma ka NATO rollist energiakindluse kontekstis. ja ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit peab tegema koostööd kõigi partneritega. partneritega, kellega me teeme koostööd juba praegu energia vallas ja partneritega, kellega, kelle abil me tahaksime mitmekesistada oma energiavarustatust. kui me räägime Venemaast, siis me teame, et Venemaa kasutab oma energia sidemeid um, poliitilise mõju avaldamiseks Euroopale, siis äh, Venemaa energia kasutamisel on ka geoloogilised äh, piirangud nii nafta kui ka gaasi vallas ja nagu me ka teame, Venemaa energia varustust või tarneid ohustavad ka problemaatilised suhted naabritega. mina isiklikult, kui me räägime võtan arvesse kõiki neid erinevaid tegureid, mis mõjutavad Venemaa energiatarneid Euroopasse. siis mis puudutab Ukraina ja Venemaa praegust gaasitüli ja selle mõju Euroopale, ma arvan, et Venemaa perspektiiv areneb ja mõjutab rohkem Euroopa Liitu, me ar-, ma arvan, et kõik te kuulasite peaminister Putini äh, pressiintervjuud kaheksandast jaanuarist, kus ta väga selgelt ütles, et kui te tahate midagi ette võtta, siis te peate ise midagi ette võtma. mina arvan, et Venemaa kavatseb kaasata energiat Euroopa Liiduga suhete küsimustesse ja selle suhete arhitektuuri julgeolekusuhete arhitektuuri ja ma eeldan, et äh, Ukraina gaasitüüli tõstatatakse ka energia ja majandusküsimuste ülesehituse läbirääkimistesse ja nad kindlasti tõenäoliselt äh, toovad välja asjaolu, et Euroopa energiaarhitektuur praegusel hetkel ei toimi. Äh, Venemaa ei ole nõus energiahartaga, iseäranis ülemineku protokolliga. ja ma arvan, et Venemaaga seoses tuleks meeles pidada seda, et Venemaa seisab silmitsi kahe tuhande üheksandal aastal tõsiste majandusprobleemidega, mis äh, võib viia väga huvitava poliitilise olukorrani Venemaal. ja selles kontekstis pidage meeles seda, millised on suhted Gazpromi ja riigi vahel. ja ma arvan, et kui me nüüd lühidalt räägiksime energiaallikate mitmekesistamisest, siis loomulikult mitmekesistamine on väga hea, ma ei hakkaks sellele vastu vaidlema, see on väga oluline, aga sellega seoses tekib mitmesuguseid küsimusi kõigepealt, kuidas energiaallikate mitmekesistamine aitab kaasa Euroopa Liidu solidaarsuse suurendamisele? kui meie eelis, esimeseks eesmärgiks on Euroopa Liidu riikide solidaarsus ja kui me samal ajal mitmekesistame oma energiaallikaid, siis tekib küsimus, et milline on tegelikult meie energia tarnekindluse probleem, milline on selle oht ja, ja kes satub ohtu. juba praegu meil on raske oma energiat ohuküsimust äh, määratleda ja kui me mitmekesistame oma energiaallikaid veel, siis see küsimus muutub veelgi keerulisemaks. siis teiseks, kuidas energiaallikate mitmekesistamine toimiks ilma solidaarsuseta? kuidas me suudaksime kokkuleppele saavutada, millises suunas mitmekesistada? ja kolmandaks, pidades silmas, et meil on juba olemas olemasolev infrastruktuur, siis kes maksaks infrastruktuuri mitmekesistamise eest sellel väga raskel majanduslikul perioodil? ma arvan, et need on väga olulised äh, küsimused, äh, millele tuleks leida äh, paremaid vastuseid. ja siis veel. me peaksime küsima endalt ka, milline on mitmekesistamise mõju meie partneritele. kui me mitmekesistame või püüame mitmekesistada oma energiaallikaid, minnes mööda meie praegustest partneritest, siis mida nemad teevad, nemad otsivad uusi partnereid. ja loomulikult see mõjutab meie suhteid. kui me räägime mitmekesisusest, siis meie eesmärgiks oleks loomulikult, et meil oleks võimalikult palju energiatüüpe, energiaallikaid, kui vähegi võimalik. kui me püüdleme mitmekesistamise poole gaasi vallas näiteks, siis me tahaksime ühe tarnija asemel saada mitmesuguseid teisi ja pikemas perspektiivis võib-olla jätkusuutlikumaid tarnijaid ja siin on räägitud sellest lõunakoridorist äh, Venemaa asemel. aga mina tahaksin küsida, kas me tegelikult siis äh, mitmekesistame? kõigepealt ma arvan, et meie kõigile on selge, kui me eelmise suve sündmusi meelde tuletame, et lõunakoridor on väga keeruline piirkond, seal on äh, mitmeid konflikte, Mägi-Karabahhi konflikt, pinged Venemaa, Gruusia vahel ja ma arvan, et me ei tohiks unustada seda, et isegi siis, kui me PTC-d ja teisi mitmesuguseid torujuhtmeid rakendame läbi, läbi Kaukaasia piirkonna, siis igal juhul on need seotud ka julgeolekuohtudega. kui me liigume aga Kesk-Aasiasse, siis äh, kui kaugele me peame, kui, kui palju me saame olla, usaldada oma partnereid, kas me võime kindlad olla, et meil on äh, usaldusväärsed partnerid ja usaldusväärsed äh, allikad, kas see on hea partnerlus, kas see on meie huvides. väga paljudel juhtudel, kui me räägime mitmekesistamisest, siis äh, me kaldume olema lühinägelikud, me tahame lihtsalt Venemaast eemalduda, mõtlemata täpsemalt, kuhu me tahame eemalduda. ja me peaksime endalt küsima, kas me oleme kindlad, et me suudaksime poliitiliselt usaldusväärsemaid lahendusi pakkuda endale, et kas näiteks äh, äh, meil on poliitiliselt stabiilsemalt, stabiilsemad ja ka varustuskindluse osas jätkusuutlikumad allikad. me siin oleme rääkinud Nabukost, BTC-st, BTE-st, aga kas me ei püüa lihtsalt Ukrainat vahetada Türgi vastu ja nii-öelda kõik oma kaardid panna ühelt mängijalt teisele mängijale? loomulikult Türgi on meie hea part-, partner, äh, NATO alliansi liige, aga me peame mõtlema, milline on Türgi roll. me kuulsime, mida ütles professor Raili, mida on öelnud teised ja, äh, ja on ka teisi küsimusi seoses gaasi tarbimisega, Venemaaga suhetega ja, ja nii edasi. kõik need äh, üksikasjad on olulised, kui me räägime mitmekesistamisest. ja võtame Lähis-Ida, Lähis-Ida kui alternatiivne tarnija alternatiivne tarnepiirkond, väga hea, aga see piirkond ei ole eriti stabiilne. ja lisaks sellele, kuna Euroopa Liit saab suure osa oma naftast sealt, kas siis oleks äh, mõttekas samast piirkonnast hankida suur osa oma, oma gaasist, kas see oleks strateegiliselt hea mitmekesistamise strateegia? võime ka kaaluda näiteks äh, Põhja-Aafrikat, äh, Lääne-Aafrikat, jälle samad probleemid väga paljude gaasitootjate stabiilsus on küsitav, samuti ka transiidi juhtmete küsitavus, kindlus on küsitav ja seetõttu me peame alati kaaluma, äh, kas on mõistlik äh, mitmekesistamine ka poliitilisest ja julgeoleku seisukohast lähtuvalt. siis äh, üks asjaolu, millest raportis ei räägitud konkreetselt, seoses partneritega, millega meil on juba suhted. siin mainiti äh, IEA-d. see on väga oluline partner. rahvusvahelist energiaagentuuri, see on väga oluline, aga kui me vaatame praegust äh, maailma ja potentsiaalselt terrorismirünnakuid ja, ja konflikte energiatarnijate vahel. aga ma tooksin siin sisse NATO. NATO väidab, et NATO roll on piiratud, et NATO püüab täiendada teiste juhtivate organisatsioonide rolli, sealhulgas ka Euroopa Liidu rolli. aga NATO energiajulgeoleku seisukohast on teataval määral kasulik, sellepärast et neil on oma partnerid Nende partnerite hulgas on Ameerika Ühendriigid, Kanada, Norra, Türgi, väga olulised energiariigid. NATO-l on oma suhted Vahemere riikidega, Lähis-Ida riikidega ja Venemaaga loomulikult need on energiajulgeoleku seisukohast olulised. samuti on neil oma halduslikud, halduslik suutlikkus ja ka neil on oma pädevus merenduse, merekaitse valdkonnas väga palju energiast teatavate äh, energiariikide puhul äh, eeldaks ka meretorujuhtmete kasutamist või meretranspordi kasutamist. Need on küsimused, äh, mida raportis ei ole praegu väga põhjalikult käsitletud, lüngad selles osas, kuidas parandada oma partnerluste äh, suhteid äh, juba praeguste partneritega. ja Euroopa Liit peab oma energiajulgeoleku nimel äh, ebastabiilses maailmas võitlema. see tähendab, et me teame, mida me peaksime tegema, me oleme viimase kahe-kolme aasta jooksul kokku leppinud selles osas, mida on vaja teha, aga me peame kaasama ka, ka, ka riike Äh, seetõttu me ei saa vanu poliitilisi mehhanisme siinkohal kasutada. millised peaksid ka olema meie ajalised plaanid? ma arvan, et Euroopa Liidu energiajulgeoleku ajakava tuleb paika panna, millal meie strateegia peaks olema ellu viidud, kas kaks tuhat kümme, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend, mida me tahame oma partneritelt, milline nende ajakava? ja selles kontekstis ma arvan, et Euroopa ühendus peaks välispoliitika vallas uurima, millised on meie partnerite nõrkused, kus neil on vaja äh, abi, mitte keskenduma ainult nende tugevustele. praegusel hetkel paistab, et on keskendutud just nimelt partnerite tugevustele. aga nüüd minu poolt suur tänu äh, tähelepanu eest ja suur tänu kutsumise eest, aitäh! Uh, suur aitäh, härra Monaghan ja nüüd annaksin äh, sõna härra Sabatilile Redexi peadirektoraadist. aitäh, härra esimees. ma tänan selle võimaluse eest, et mul on võimalus kommenteerida siin mõlemat uurimust. Äh, me hindame neid kõrgelt ja vastuolusid me ei ole tuvastanud äh, nendes. ning ma pean ütlema, et see arutelu toimub pra-, äh, hetkel, kus me oleme väga tundlikud, äh, eri-, mis puudutab siis Euroopa energiaga varustamise tun-, kindlust. ja ma tahaks viidata sellele, et paljud puudutatud küsimustest on kirjas ka meie e-, energeetikaalases äh, dokumendis eelmise aasta novembrist. ma tahaksin äh, väliskomisjoni liikmete tähelepanu juhtida sellele, et energiavarustuskindlusel on kaks aspekti. väline aspekt, aga loomulikult äh, on sellel ka siseturu aspekt. Mm, ma tahaks äh, viidata sellele, et väga oluline on see, et me oleksime solidaarsed, nagu see viimastel päevadel ka toimunud on et äh, me oleksime solidaarsed äh, ka, et me peame olema solidaarsed äh, nende ühenduste hulgas, mis on olemas või mida tuleb veel ehitada, näiteks Balti riikide ühendused või siis infrastruktuuri e-, e-, ühendused, mis meil, mida me peame ehitama Kagu-Euroopasse ja teiseks on oluline see, et me et Euroopa Liit räägiks ühehäälselt, me ei tee seda mitte alati. ning oluline oleks see, et liikmesriikide varustamine oleks äh, mitmekesine ning et liikmesriikidel loomulikult on erinevad äh, prioriteedid mm, varustuskindluse osas. nii et esimene oluline aspekt on sisemine aspekt ja te teiseks on olulised välispoliitilised aspektid. tõepoolest, tegemist on uue mõõtmega, mis avanes ja mis näitab, et me ei tohi seda teemat enam unustusse vajuda lasta. tegemist ei ole esimese korraga sellel aastakümnel, et meil, kui meil on energia, gaasivarustusprobleemid, tegemist on juba neljanda korraga. ning teiseks me näeme, et maailmas muutub natsionalism järjest tugevamaks ning äh, loomulikult on ka uued äh, hinnaarengud ning teiseks äh, on meil vaja uusi marsruute oma gaasitarnetele. seetõttu on lõunakoridor üks kuuest esmatähtsast energiavarustusprojektist, millest me oleme rääkinud mõlemad alternatiivid, mis on väga erinevad, South Stream loomulikult on äh, projekt, mis on äh, kõigi jaoks huvitav, aga Nabucco on üle-euroopaliselt huvitav projekt, nii et me peame tegema kõik selleks, et äh, lahendada Nabuccoga seotud probleeme. ning ma loodan, et järgmisel nädalal Budapestis, kus toimub Nabucco torujuhtme mm, tippkohtumine, et ma loodan, et me oleme siis juba saavutanud selgema arusaamise neist äh, teemadest ja võime rohkem mõelda selle projekti peale. et tegemist on projektiga, mis äh, ei taga meile mitte ainult äh, mitmekesisust tarneallikate osas, vaid ka marsruudi osas. Euroopa Parlament kahe tuhande seitsmenda aasta novembris viitas oma resolutsioonis sellele, et äh, tähelepanu tuleb pöörata äh, sisemõõtmele. välismõõde on äh, jälle seotud sellega, et me peame mõtlema oma suhetele ja oma instrumentidele. näiteks gaasi äh, ladust-, gaasis äh, säilitamise direktiiv ning äh, me peame mõtlema ka sellele, et äh, infrastruktuuri projektidele tuleb tagada rahastamisvõimalused ja, ja poliitiline toetus äh, ning et neid protsesse tuleb kiirendada. ma tahaksin sellega lõpetada, kui teil on küsimusi äh, Äh, siis ma, ma olen meelde nõus neile vastama. Äh, suur aitäh teile, härra Sabatil. enne kui me arutelu alustame, tahaksin lisada üht-teist Nabucco ja selle asja poliitilise kaalu kohta. Nabucco osas äh, doktor Riley, te rääkisite keskpikast perspektiivist te välistasite Iraani ja teised allikad, juhtides tähelepanu nendele piiridele, mis Kaspia ja Kesk-Aasia allikatel on. kui me lähtume väga optimistlikust stsenaariumist ja võib-olla liiga optimistlikult äh,, äh oletame, et Iraani tuumaprobleemi küsi-, tuumaprogrammi küsimus lahendatakse, Iraagi stabiilsus saavutatakse, seda ilmselt väga pikas perspektiivis, siis võiks ju eeldada, et need kaks riiki hakkavad Nabucot varustama. ja lubage öelda ka mitte väga siduval viisil, äh, tuginedes parlamentaarse diplomaatia võimalustele ma olen rääkinud äh, härra Tšeliliga, kes äh, peab äh, läbirääkimisi tuumarelva küsimustes Iraaniga ja Iraani pool on asjast huvitatud. ta rääkis Iraani valitsuse esindaja härra Safariga. me teame, et Iraanil on kehtestatud embargo, väga palju muid probleeme. Neil on praegu olemas kümme miljonit kuupmeetrit, millest osa läheb Šveitsi ja kahe aasta pärast võiks nad meile pakkuda äh, nelikümmend miljardit kuupmeetrit gaasi ja Nabucco võimsuseks on plaanitud kolmkümmend üks miljardit. ja antud hetkel äh, on härra Erdogan siinsamas parlamendihoones esimeste konverentsi ees ja kui me kohtume siis Türgi Äh, parlamendisaadikute, Türgi valitsuse esindajatega, siis äh, gaasitarnete küsimus äh, on alati päevakorral, sellepärast et Türgi on väga oluline, nagu ütles meie kolleeg NATO kaitsekolledžist. ja NATO peasekretär peaks ka Äh, oli siin äh, meie äh, parlamendis paar päeva tagasi ja samuti rääkis sellest, et NATO jaoks energiavarustuskindluse küsimus on äärmiselt oluline. ma tahan lihtsalt öelda, et kaugemas tulevikus on võimalikke alternatiive, erinevaid marsruute, erinevaid allikaid, aga miks see kõik nii oluline on? kõigepealt me oleme üha enam veendunud, et tegemist on julgeoleku ja välispoliitika küsimustega ja äh, härra Monagani äh, sõnavõtt kinnitas seda, et tegu on äh, mitte energiapoliitika, vaid välispoliitika küsimusega ja seega tuleb selle küsimusega ka välispoliitika kontekstis tegeleda Äh, kooskõlas sellega, mida on, mis on kirjas ka siis Venemaa julgeolekustrateegias, kus öeldakse, et energiat kasutatakse välispoliitilise vahendina teiseks tagajärjed, nagu me näeme, selle varustuskindlusetuse tagajärjed mõjutavad miljoneid kodanikke ja äh, kahjustavad ka tõsiselt meie tööstust. meie parlamendisaadikutena esindame siin oma kodanike huve ning energiavarustuse kindlusetus on jõudnud sellisesse äh, faasi, et me ei saa äh, seda enam suletud uste taga arutada ja taandada selle äh, kahepoolsete suhete tasandile. meil seisavad ees valimised, Euroopa Parlamendi valimised ning äh, nelja-viie kuu pärast äh, peame me kõik oma valijate eest vastust andma, me peame ütlema, mida me oleme teinud selleks, et tagada, et inimeste majad, korterid on soojad mida me oleme teinud selleks, et inimestel oleksid töökohad, et, et tehased töötaks, mida me oleme teinud selleks, et ei juhtuks jälle seesama kriis ja äärmuslik olukord, mille tunnistajateks me oleme olnud näiteks kas või Bulgaarias. kas on olemas piisavalt sol-, solidaarsust Euroopa Liidus, nagu ütles härra Sabatil? kas meil on olemas äh, vajalikud instrumendid, tegemist äh, on äärmiselt olulise, poliitiliselt olulise teemaga, äh, mis ja Euroopa Liit on olnud siin teerajajaks, me oleme juhtinud tähelepanu küsimuse tähtsusele ja ma tahan öelda, et me, meedia on ka meie jõupingutusi tunnustanud, me alustasime neid jõupingutusi juba jaanuari alguses ja äh, meedias on öeldud, et Euroopa Parlament oli see, kes esimesena mõistis, et Euroopa Liit peab sekkuma plokina ning äh, viis siis ühenduse institutsioonid läbirääkimiseni, kutsudes siis nii Gazpromi kui ka Ukraina esindajad väliskomisjoni erakorralisele istungile nüüd aga alustame arutelu ja annan sõna härra Paskule. suur aitäh. ma loodan, et see, mis sellel talvel aset leidis, on tõesti äh, pannud meid sellesse olukorda suhtuma väga tõsiselt. Äh, möödunud korral meil jäi puudu poliitilisest tahtest neid järeldusi ellu viia, milleni me olime jõudnud nüüd on järeldused peaaegu samad, aga need on praegu veelgi olulisemad. tegemist ei ole ainult välispoliitika küsimusega, tegemist on strateegiliselt tähtsa küsimusega tegemist on äh, väga olulise küsimusega järgmiseks viiekümneks aastaks ja kui me sellele küsimusele sellest äh, vaatevinklist ei lähene, siis me äh, jääme selles mängus ka kaotajaks siin globaliseeruvas maailmas, kus meie vastastikune sõltuvus üha suureneb ja me avastamegi, et me muutume üha rohkem sõltuvaks gaasitarnijatest ning see sõltuvus ei ole turvaline, meid võidakse ekspluateerida. niimoodi, sellest aspektist peame me sellele olukorrale lähenema. peamine probleem, millele me kõik peame lahenduse leidma, on see, et äh, gaasivarud asuvad ebastabiilsetes piirkondades, me ei saa neid varusid sealt piirkonnast kuhugi liigutada ja ainukene lahendus on need piirkonnad stabiilsemaks muuta see on see strateegiline järeldus. teiseks, lähenemine, mis meil sellele küsimusele on, on kas individuaalne või ühine. siiamaani on see olnud individuaalne, see on vale lähenemine, sellepärast et e, seda, seda peegeldab ka näiteks vastuseis e, ühtse energiaturu loomisele Euroopas ja tagajärjeks on see, et osad meist on endiselt Venemaa tujude ohvrid. see on otsene tagajärg vastuseisule luua energia siseturg Euroopa Liidus. Venemaa mängib samuti strateegilist mängu, sellepärast Venemaa tahab kahtluse alla seada pärast külma sõja järgset äh, piirid, Venemaa tahab ümber kirjutada need reeglid, Venemaa tahab endale paremat positsiooni, kui tal on. me ei pea neid selle eest hukka mõistma, kui meie oleks venelased, me ilmselt teeks samamoodi. aga me peaksime reageerima sellele, me peaksime olukorda analüüsima. lõpetuseks tahaksin öelda seda, et Nabucco osas Äh, ütlen seda just esimesele kõnelejale, mis puudutab Rumeeniat, siis me oleme algusest peale äh, pidanud South Streami Nabucco konkurendiks. meie jaoks ei olnud küsimus, äh, kui palju raha me võime saada, kui South Stream meie vetest läbi läheb, tegemist oli poliitilise ja strateegilise probleemiga. South Stream oli see konkurent, kes tahtis Nabuccole lõpu peale teha ja teha niimoodi, et osta ära gaasi siis potentsiaalsetelt Nabucco varustajatelt ja meelitades siis kõik Nabuccos osalejad South Streami projektis osalema. ja eh, nad ongi nüüd juba alla kirjutanud South Streami projektile ja mitte ainult Nabucco projektile. Venemaal ei olnud mitte mingeid kõhklusi Äh, tekitada kannatusi neile, kes on püüdnud Venemaa suhtes vastutulelikud olla. nii et, et see, kui me siin detailideni jõuame, siis pidage meeles, et Venemaal ei ole mingeid kõhklusi oma rahvuslikke egoistlikke huve järgida. aitäh, härra Pasku. härra Oneskevitš, nüüd meie komisjoni aseesimees. aitäh, esimees, mina tahaksin et minna veel kaugemale sellest, mida härra Pasku ütles, ma tahaksin teilt küsida, miks me Nabukoga venitame? me oleme justkui nõiaringis. mitte midagi ei juhtu või vähemalt selline tunne on, et Nabuko osas midagi ei toimu. Äh, Nabuko potentsiaalsed tarnijad äh, Äh, Venemaa on meelitanud need, nad äh, kirjutama alla pikaajalistele lepingutele Gazpromiga, nii et, et äh, näiteks Kasahstan, Turkmenistan transpordivad gaasi läbi Vene, Vene torude. Euroopa Liit peaks samuti mängu astuma ja eraldama teatud summa raha, täpselt nii, nagu me tegime Galileo projekti puhul. Galileo, Nabucco on strateegilise tähtsusega ja see on see samm, mille peaksime astuma. teine küsimus on see ning ma juhiksin tähelepanu eh, sellisele asjale. see probleem, mis meil Venemaaga on, ei puuduta ainult eh, seda, et Gazprom on ainus gaasitootja, vaid Gazprom on ka ainus gaasitarnija Äh, Gazprom kontrollib kõiki torujuhtmeid ja see puudutab ka naftat, ühe erandiga on üks äh, naftajuhe äh, Venemaale, CBC, mis ei kuulu Venemaale. see on siis Kaspia regioonis kui need torujuhtmed ei oleks Gazpromi kontrolli all, siis nad ei oleks ka Vene riigi kontrolli all ning olukord oleks teistsugune ning paradoksaalselt, kui näiteks kui on torujuhe, mis kulgeb küll mööda Venemaa territooriumit, aga Venemaa valitsus seda ei kontrolli, siis meie olukord oleks palju parem. ja veel üks küsimus Äh, praegu töötatakse välja veeldatud maagaasi tehnoloogiat. Äh, ja kas ähm, on mingi võimalus, et me saame seda tehnoloogiat kasutada ka, muuta see siis ärilisest aspektist äh, ligitõmbavamaks kui torujuhtmed? aitäh. härra Rohtsing. aitäh, esimees ja aitäh väga informatiivsete ja oluliste äh, arutelude eest. ma tahaksin mainida äh, ühte pikaajalist väljavaadet. Te teate, see on seotud põhjapoolusega, te teate, et jää sulab ja põhjapoolus on äh, võib-olla juba paari aasta pärast, vähemalt viie aasta pärast jäävaba seal on tohutud gaasi- ja naftamaardlad. Äh, äh, Gröönimaa tõttu on Taanil äh, ka õigus osales nendest. Neid maardlaid saaks hakata kasutusele võtma ning see tähendaks siis seda, et veeldatud maagaasi oleks võimalik sellest piirkonnast meile transportida hetkel arvatakse, et need varud seal piirkonnas on tohutud ning äh, kahtlemata on käimas võitlus Taani, Venemaa ja Kanada vahel, äkki äh, selle üle, kellele need varud kuuluvad ja meie Taani poole pealt üritame siis äh, rahvusvahelises kohtus, rahvusvahelises kohut Haagis panna seda probleemi lahendama kui aga vaadata asja pikemas perspektiivis, mida me siin oleme ka ettevaatlikult teinud, siis see võiks olla üheks alternatiiviks või täienduseks teistele var-, varustusallikatele. ja lõpetuseks Türgil, Türgi oleks saanud äh, lahendada, me oleksime saanud lahendada palju probleeme gaasi vallas, kui meil oleksid olnud head ühendused Türgiga, aga meil need ei ole ja me peaksime looma väga tugevad ühendused Türgiga, eriti nüüd, kui me läheme üle üha rohkem tuuleenergia kasutamisele. aitäh. Äh, kommentaariks me tellime uuringu ka Arktika gaasi ja nafta kohta ja see ehitatakse komisjonile liiva kui valmis. nüüd härra Kelam. aitäh, esimees. ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid väga valgustavate eh, ettekannete eest aga ma arvan, et eh, nende ettekannete tulemus on see, et Äh, odavate ja ladusate gaasitarnete aeg on läbi. gaas muutub niikuinii kallimaks. aga ma arvan, et äh, šokeeriv uudis oli see, mis puudutas South Streami ja see on seotud siis poliitiliste vigade või väärarvestustega, mida mõned riigid on teinud, lootes, et niimoodi nad saavad odavad gaasitarned läbi alternatiivsete gaasijuhtmete, mida Vene pool pakub niisiis, ma arvan, et äh, usaldusväärsus on äh, kõige olulisem eelseisval perioodil ning autoritaarsed režiimid, diktatuurid äh, ei ole nii usaldusväärsed äh, neil on suurem kiusatus kasutada gaasi relvana, äh, poliitilise survevahendina. niisiis äh, Äh, tuleksin selle juurde, mida ütles härra Monaghan vajaduse kohta tõhustada koostööd samamoodi mõtlevate partnerite vahel. teisisõnu, tugevdada siis transatlantilist koostööd, sellepärast et meil on vaja rohkem äh, usaldusväärsust. ja teine asi, mida meil on vaja, on loomulikult solidaarsus, äh, sest nagu kolleeg Paskov ütles, me peame seisma silmitsi dilemmaga, kas äh, läheneda asjale individuaalselt, otsida lühiajalisi lahendusi või strateegilisi lahendusi, langetades need otsused ühiselt. mul on äh, kaks küsimust, need puudutavad äh, energiaharta ja selle protokollide tõhusust me teame, et äh, siinsamal äh, sa-, saalis äh, Venemaa tuuma välisasjade komisjon ütles meile pisut vähem kui aasta tagasi, et Venemaa kirjutas all, kirjutab alla energiahartale, kirjutas alla energiahartale, kui Venemaa oli nõrk. nüüd Venemaa on valmis pidama uusi läbirääkimisi, sellepärast et Venemaa leiab, et see harta toetab tarbijaid ja mitte tootjaid teine küsimus puudutab praegust Venemaa võimet toota piisavalt gaasi, sellepärast et statistika näitab, et Gazpromi tootmine äh, on äh, olnud samal tasandil juba peaaegu kaheksa aastat. seda äh, võib pidada selle ettevõtte politiseerimise otseseks tagajärjeks, aitäh, aitäh, härra Kelam, härra Severin. aitäh, esimees, mina ei hakka kordama neid väiteid, Äh, ja märkusi, mida kolleegid juba on teinud. ma põhimõtteliselt jagan neid seisukohti, mida on juba väljendatud. tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et tõepoolest äh, varustusallikad asuvad äh, ebastabiilsetes piirkondades, aga minu meelest võiks sõnastada võib-olla niimoodi, et piirkonnad, kus ressursid on, muutuvad ebastabiilsed, põhjused, see ressurss on seal, see ongi põhjus, miks teatud piirkonnad muutuvad probleemseteks. ma tahaksin aga kasutada võimalust ning esitada küsimused härra Railile ja Monaganile. esiteks, kas ekspertidena te arvate, et Euroopa Liit saaks omada tõhusat äh, välist energiapoliitikat äh, ilma ühtse sisepoliitikat energia küsimuses. Te, härra Monegen, mainisite võimalikku konflikti äh, mitmekesistamise ning solidaarsuse vahel. kas äh, seda konflikti saaks ületada või äh, kas seda saab ületada ainult siis, kui meil on tõesti tõeline ühine energiapoliitika ja mitte lihtsalt selline moraalse solidaarsustunde kohustus? ja minu teine küsimus. paljud Venemaa esindajad on öelnud, et mis tahes ühisstrateegia ühine Euroopa strateegia energiaküsimuses eh, on Venemaa poole pealt nähtud kui Venemaa huvide vastane. kas te võiksite tuua paar näidet, eh, millised on Euroopa ühistrateegia peamised komponendid, mis siis võiksid äh, olla Venemaa poolele vastuvõetavad, mis sobiksid kokku Venemaa end-, ütleme Venemaa enda aspektist teaduspäraste huvidega selles valdkonnas, sest et äh, see on äärmiselt oluline, kui me soovime äh, minna edasi sellise strateegiaga, mis äh, ei rajane konfliktile, et me saaksime vaadata, mida oleks võimalik teha, tagamaks enda varustuskindlus, ilma et me ei õõnestaks äh, teiste julgeolekut. aitäh. aitäh, härra Severin. härra Tänak. aitäh, mul on kaks väga lühikest küsimust, üks äh, nimelt minu arvates on Venemaa väga hästi teadlik äh, nendest ohtudest, mis üle, ülepingutamisega võivad kaasneda, kui ta pidevalt gaasiga mängib et selle tulemuseks võib olla selline ühine välispoli-, energiapoliitika ja varustusallikate mitmekesimine ja uute varustusallikate leidmine ja taastuvenergia kasutamine ja nõnda edasi. samuti solidaarsus liikmesriikide vahel. minu küsimus oleks, kas Venemaal õnnestub välja luua mingisugune gaasiopek näiteks Eh, see annaks kahtlemata Kremlile võimaluse asju kontrollida, eh, kas see gaasiopek või kuidas seda igas, iganes nimetatakse, kas sel, sellel õnnestuks siis saada kontrolli alla gaasi, gaasivarud ja ka veeldatud gaasivarud, sellepärast et kui kontrollitakse torujuhet, siis saab kontrollida ka eh, tarneid gaasi tarbivatele tarb-, tarbijatele